Possiamo cominciare i nostri lavori. Vorrei... alustame. kallid kolleegid, kõigepealt on mul head uudised proua de Kriip on meiega uus parlamendi liige, tema asendab härra Barnieri, kellest sai volinik, ja tahaksin teda tervitada kõikide poolt ja soovida talle igati edu parlamendi töös, eriti meie komisjonis. ma loodan, et ta ka lõplikult valib meie komisjoni. ja siis on mul natukene vähem hea uudis eile meie kolleegi Boulanger naine suri. Äh, ta oli parlamendiliige kuni kaheksakümne üheksanda aastani, enam ta ei ole, aga tahtsin teile selle uudise siiski edastada. niisiis äh, kaastunne äh, meie kolleegide poolt härra Boulangele. nüüd läheksime päevakorra juurde kõigepealt peame päevakorra vastu võtma, see on teile välja jagatud juba tükk aega tagasi, kui kellelgi päevakorra kohta kommentaare ei ole, siis on päevakord kinnitatud. järgmiseks on juhataja teadaanded. Äh, need on järgmised. kõigepealt me otsustasime pidada mitteametlikke kohtumisi Belgia valitsuse ja parlamendi vahel. praegu oleme koordineerimisfaasis ja samuti püüame ühendust võtta Saksamaa ametivõimudega selleks, et äh, hakata tööle selle kava kallal, mis meil on olnud plaanis, et äh, toimuksid äh, poliitilised kohtumised äh, meie parlamendi koosseisu ajal ja teemad, mis puudutavad näiteks Saksamaa konstitutsioonikohtu otsust, mida me oleme ühiselt läbi vaadanud. teemad oleksid äh, üldiselt järgmised, suveräänsus, demokraatia, identiteet ning neid tuleks käsitleda lähtuvalt riikidevahelistest äh, suhetest Euroopas. me otsustasime ütle kohtumisi Itaalias, Roomas ja Saksamaal Berliinis, äh, aga võib-olla oleks parem, kui esimene kohtumine toimuks äh, Berliinis Saksamaal, sest lähtepunktiks on äh, eeskätt Saksamaa konstitutsioonikohtu otsuse äh, arutamine ja pärast äh, võivad toimuda järgmised kohtumised, siis näiteks Itaalias ja Ungaris, arvestades, et Ungari saab Euroopa Liidu eesistujaks pärast Hispaaniat ja Belgiat. ja siis äh, võrdleb uuring äh, nendel teemadel, mis väljenduvad konstitutsiooni kohtute otsustes äh, liikmesriikides selliste kontseptsioonide kohta nagu suveräänsus, demokraatia, identiteet, Euroopa integratsioon. on taotletud ka IT äh, turvalise rakendamise uuringut, näiteks elektroonilised allkirjad meie käsitleme kodanike õigusi põhinevalt artiklil üksteist uues lepingus. kui mm, volinik on sellega nõus, siis me laseme selle uuringu korraldada, siis raportööride nimetamine. Need, kes on määratud, on määratud konsensuse alusel ja ma loen nimed ette Mendeste Vigo, kahe raporti raportöör, mis puudutab üleminekumeetmeid Euroopa Parlamendi koosseisu üle valitsuste vahelise konverentsi konsultatsioonid ja otsus mitte konventi eh, kokku kutsuda. härra Tsarkovski, raportöör teemal mis puudutab menetlusreeglite kohandamist seoses äh, liikmesriikide võimalike ühepoolsete otsustega nõukogu aktide suhtes. Euroopa Parlamendil on palutud määrata raportöör ka teemal eelarve kaks tuhat üksteist ja Lissaboni lepingu komitoloogia. Mendeste Vico võiks omalt poolt siis selgitada. mul on hea meel, et härra Saldargas äh, saab olema raportöör Euroopa Äh, Rahvapartei poolt sel teemal. seda siis esiteks, ma ütlesin, et on kaks raportit, on eelarvemenetlus veel ja komitoloogia Lissaboni lepingu raames. mulle tundub, et Rahvapartei on soovinud äh, määrata mõlemale raportööri härra Saldargas äh, eelarvele, aga ma veel mõtlen teise peale. siis niisiis härra Saldargas eelarve ja küsimärk teise raporti juures praegu. kaheksandal veebruaril jõudsid koordinaatorid kokkuleppele, et määrata Veras Tahter raportööriks, mis puudutab äh, välisteenistust. raportöörid äh, põhinevad artiklis sada viiskümmend ja see on päris oluline roll meie jaoks. libekomisjon on meid informeerinud, et äh, õige pea käsitlevad nad dokumentidele juurdepääsu menetluse küsimust ja tahaksime teie arvamust. kahe tuhande kaheksandal aastal tegi Euroopa Komisjon oma otsuse. libe on siin juhtivkomisjon, raportöör härra Cashman. jällegi vastavalt menetlusreeglite artiklile sada viiskümmend äh, see koostöö oli proua Jäätenmägi. muudatusettepanekud, äh, mille tegi härra Cashman, võeti vastu märtsis, aga akti tervikuna siis ei võetud vastu. nii et äh, tegelikult see meie viimase koosseisu pädevuse lõppemisel samuti tühistus. meil on nüüd siis vaja uuesti selle arvamuse koostajat, aga arvestades kogu seda konteksti võib-olla olete nõus proua Jäätelmägi, ma vabandan häälduse pärast, kuidas iganes seda nime hääldatakse. tema on öelnud, et ta hea meelega jätkaks seda tööd, mida ta juba tegi. ja ma arvan, et see on ka mõistlik ettepanek, aga loomulikult sõltub kõik sellest, mida komisjoni liikmed arvavad ma näen, et inimesed noogutavad. see on siis kokku lepitud. nüüd peame heaks kiitma kaheksateistkümnenda, üheksateistkümnenda, kahekümne viienda jaanuari kohtumiste protokollid, need on välja jagatud. kui kommentaare ei ole, siis on need kinnitatud Läheme edasi viienda päevakorrapunkti juurde. härra Tahv soovis sõna. ma arvan, et neid ei ole siiski välja jagatud, võib-olla need on teel kuskil. ja ka päevakorradokument, seda ei ole sekretäriaat äh, mulle ütles, et äh, veoautod, kus need dokumendid olid, ei äh, ole veel saabunud, nii et ma arvasin, et need on välja jagatud, aga ilmselt need siis jagatakse välja niipea kui võimalik. viies päevakorrapunkt, aluslepingute muutmine Euroopa Parlamendi koosseisu käsitlevad üleminekumeetmed. tegemist on äärmiselt olulise teemaga. siin on kaks raportit. üks puudutab seda otsust, et mitte kutsuda kokku konventi aluslepingute muutmiseks ja teine puudutab meetmeid endid. Euroopa Ülemkogu äh, on äh, konsulteerinud äh, Euroopa Parlamendiga ja me peame väljendama omapoolset seisukohta nõukogu otsuse suhtes mitte kutsuda kokku konventi aluslepingute muutmiseks. Mendeste Vigo on raportöör. ma annan talle kohe sõna, et ta tutvustaks neid probleeme ja lahendusi. nagu te mäletate, on meil kaks otsust, mis lähevad äh, täiskogule ja need on seotud meie reaktsiooniga äh, nõukogu presidendi härra Van Rompuy palvele. Äh, parlamendiga tuleb nendel teemadel konsulteerida vastavalt artiklile nelikümmend kolm Euroopa Liidu toimimise lepingus ja teine küsimus, mis on seotud lepingu sellesama artikliga, puudutab küsimust sellest, kas ähm, lepingute muutmine on vajalik või mitte. me peame vaatama kõiki lepinguga seotud aspekte, mis puudutavad Euroopa Parlamendi tööd ja siis otsustama, kas muutmine on vajalik. meie vastus teisele küsimusele oli, et me peame seda põhjalikumalt analüüsima ja sel eesmärgil ongi koostatud see aruanne, mille te olete saanud. nõukogu no, me oleme üsnagi tuttavad selle teemaga oma komisjonis. mis on selle olukorra põhjustanud? poolteist kuud uues seadusandlikus raamistikus ministrite nõukogu soovib juba lepingute muutmist kõike seda on võimalik selgitada asjaoludega, mil Lissaboni leping võeti vastu ja ratifitseeriti. Euroopa Parlamendi töö jaoks on see äärmiselt oluline, see mõjutab meid vahetult. Lissaboni leping näeb ette vastava Euroopa Parlamendi koosseisu, mis põhineb ka meie komisjoni varasemal raportil. nähti ette lisa, liikmete lisandumine parlamenti uus kohtade jaotamine Euroopa Parlamendis seitsesada viiskümmend üks kohta, aga nagu te teate, Lissaboni leping ei eh, saanud jõustuda õigeaegselt eh, Euroopa Parlamendi valimiste eelselt ja nagu ongi loogiline, toimusid äh, valimised NIS-i lepingu alusel, mis näeb ette vähem kohti Euroopa Parlamendis, seitsesada kolmkümmend kuus kohta. nii et on erinevus äh, parlamendiliikmete arvust tulenevalt, põhinevalt NIS-i lepingul ja Lissaboni lepingul sest mingil hetkel oli selge, et Lissaboni leping ei jõustu õigeaegselt Euroopa Parlamendi valimisteks ja me ei saanud lähtuda uuest liikmete arvust, sest äh, parlamendiliikmete mandaat kestab viis aastat, on radikaalne muutus äh, võrreldes äh, Nissi lepinguga näiteks äh, Saksa saadikud, äh, kes valiti Nissi lepingu all, ei saa oodata, et nad kaotaksid nüüd äh, kolm liiget Lissaboni raamistikus. selles ongi põhiprobleem ja me peame tegema otsuse. näiteks need kolm Saksa saadikut, kes valiti juunis, jätkavad oma tööd praeguse parlamendi koosseisu lõpuni me peame menetlusnorme muutma selleks, et oleks võimalik üleminekuperiood kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat neliteist, nii et need kaheksateist parlamendiliiget, keda ei valitud äh, eelmistel valimistel, saaksid siiski osaleda parlamendi töös ja samas need kolm Saksamaa saadikut, kes valiti, aga kes muidu oma koha kaotaksid, saaksid samuti jätkata sellel üleminekuperioodil. kui nüüd pikk jutt lühidalt kokku võtta, siis äh, nõukogu ongi pöördunud vastava palvega meie poole vastavalt artikli nelikümmend kaheksa kolm äh, küsitakse meilt, kas me oleme nõus selle ettepanekuga. minu ettepanek teile või minu vastus sellele küsimusele on jaatav. nii et ma tõesti loodan, et äh, me sellisel kujul selle ka täiskogule välja pakume. me soovime valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumist. teiseks, kriitik nõukogu poolne kriitika, see muudab olukorra keerulisemaks. me leiame, et oleks võimalik olnud kasutada ka teisi variante, kui nõukogu oleks teinud omalt poolt õiged otsused. Prantsusmaa näiteks, kus äh, toimusid samuti parlamendivalimised juunis, ei näinud näiteks ette nende kahe lisasaadiku valimiseks, kes äh, Lissaboni raamistikus oleksid valinud. üheteistkümnes liikmesriigis probleeme ei ole, aga Prantsusmaa puhul on probleem, sest äh, vastavalt äh, Prantsusmaa ametivõimudele ei ole neil mingit võimalust valida neid kahte saadikut ja nõukogu oli neid probleeme juba ette näinud ning teinud vastavaid ettevalmistusi selleks, et äh, riigivalitsus saaks määrata need parlamendisaadikud. saadikud valitaks riigi parlamendi liikmete hulgast see on väga tundlik küsimus ja oma resolutsiooni teises osas ma avaldangi kahetsust, et asjad on niimoodi läinud. vaadata nõukogu ja Hispaania eesistuja ettepanekut. juriidilises mõttes meil muud edasiliikumise võimalust ei ole Prantsusmaa olukorra puhul. härra juhataja, veel üks asi seoses Martini raportiga mis näeb ette, et need lisaparlamendi liikmed saavad tegutseda vaatlejatena teatud perioodi jooksul, on kaks olulist asja, mida silmas pidada. esiteks, lõplik otsus parlamendi koosseisu suhtes tuleks esitada parlamendile eelolevatel aastatel on oodata kasvu ja see on küsimus, millega me peame tegelema. ja me rõhutame asjaolu, et tegemist on ülemineku sättega praeguseks ametiajaks kaks tuhat üheksa, kaks tuhat neliteist aga siis tuleb teha lõplik otsus parlamendi lõpliku koosseisu suhtes. selles seisnebki minu raporti sisu lühidalt soovime valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumist võima väljendada oma seisukohta või anda oma loa, aga selle konverentsi tegelikku sisu me ei saa otsustada ja me jälle ei tea, mis selle tulemus saab olema. praegu me anname oma heakskiidu protsessi jätkumisele. mis puudutab parlamendi uut pädevust härra Puusek ja härra Van Rompuy küsivad, kas on tarvis kokku kutsuda konventi. ma olen kindel, et ma ei pea üksikasjalikumalt hakkama seda teemat äh, selgitama, te olete kindlasti kõik sellega tuttavad, konvent oli selline vahend, äh, mis äh, sündis äh, parlamendis, meie tulime välja selle terminiga ja seda kasutati põhiõiguste harta koostamiseks. kutsuda kokku konvente äh, erinevate institutsioonide ja liikmesriikide vahel, et lahendada probleeme. praegu on meie ees konkreetne probleem, mis vajab lahendamist ja rõhutan veel kord, tegemist on ülemineku olukorraga, mis mõjutab meid üksnes äh, käesoleval ametiajal. minu arvates ei ole tarvis kokku kutsuda konventi vaid äh, väga olulised poliitilise tähtsusega küsimused peaksid olema konvendi arutada. see aga ei tohiks tekitada suurt konflikti või lahkarvamusi, nii et äh, ma loodan, et te nõustute, et äh, konventi ei ole tarvis kokku kutsuda, tegemist on vaid ajutise piiratud mõjuga probleemiga selline oli siis meie no, ettepanekute sisu, kui teil on küsimusi, siis ma olen valmis neid teile selgitama ja vastama. aitäh! suur tänu! Te andsite meile hea ülevaate mis puudutab äh, seda otsuse eelnõu, kus me nõustume sellega, et konventi ei kutsuta kokku, ma arvan, et see on üsna selge ja otsekohene, aga see teine küsimus äh, väärib natuke rohkem arutelu. kus me püüame lahendada kaheksateistkümne uue liikme küsimuse, pidades samas kinni äh, uuest äh, lepingust, kus on öeldud, et äh, kõik äh, on valitud viieks aastaks. aga ma arvan, et me võime arutada mõlemat raportit. kes soovib sõna? härra Tahv. president, ma tahaksin kõigepealt tänada härra Mendeste Viigat selle küsimuse ülevaate eest ja on väga hea, et meil on Hispaania raportöör selles küsimuses, sest äh, kui me menetluse suudame kokku leppida, siis äh, neli uut liiget tuleb Hispaaniast ja äh, on siis hea, et raportöör hoiab meid kursis selle teemaga. ja samas on Hispaania ka nõukogu eesistuja. ja äh, võiks küsida, kas äh, nad soovib teha avalduse härra Van Rompuy nimel. sest äh, nüüd tegeleme nende valitsustevahelise konverentsi küsimustega nõukogu alalise eh, eesistuja juhatusel. ALDE fraktsioon on muidugi rahul, et need kaheksateist uut liiget tulevad ja äh, oleks hea, kui nad tuleksid niipea kui võimalik. hea oleks, kui nad tuleksid kõik korraga, mitte ükshaaval, vastavalt sellele, millal mingi riik oma siseriikliku vast-, menetluse lõpetab või need liikmed valib. sest me peame tagama riikidevahelise tasakaalu parlamendis. ja kolmandaks on oluline, et nad tuleksid vastavalt lepingus sätestatule. me teame, et lepingut on võimalik muuta või hästi, ma ütlen teistmoodi, me kõik äh, saame aru, et on võimalik üritada lepingut muuta, aga me kõik teame ka seda, kui keeruline see võib olla. me saame aru, et äh, Prantsusmaa eh, peaks siis määrama eh, kaks saadikut eh, oma parlamendist Euroopa Parlamenti. ja mm, tundub, et see on tehniline küsimus, aga ma pean ütlema, et ma päris sellisena seda siiski ei näe. ausalt öeldes ma olen kergelt üllatunud, et Prantsusmaa on nii halvasti valmistunud sellise otsuse äh, rakendamiseks, milles lepiti kokku tegelikult Prantsusmaa eesistumise ajal, kui Herko, härra Sarkozy asju juhatas. ja Prantsusmaa soovib pöörduda tagasi menetluse juurde, mida me ajalooliselt oleme pidanud bonapartistlikuks menetluseks aga saadikute määramine eraldiseisvast parlamendist Euroopa Parlamenti tekitab tõsiseid põhiseaduslikke küsimusi ja see võib ohustada parlamendi demokraatlikku legitiimsust ma rõhutan, et äh, see ei ole oluline mitte ainult meie jaoks, vaid ka liikmesriikide parlamentide jaoks, kes äh, lõppkokkuvõttes peaksid heaks kiitma sellise lepingu muudatuse. ma arvan, et oleks mõistlik äh, konsulteerida liikmesriikide parlamentidega konvendi raames, nagu seda on varem tehtud, et arutada selliseid olulise tähtsusega küsimusi. nii et äh, mina sooviksin, et selline konvent äh, oleks väga lühike, valikud, mis on äh, protokolli eelnõus, mis kiideti heaks detsembris, et jätta välja see kolmas võimalus, mis võimaldab ähm, liikmesriikide parlamendist äh, saadikute saatmist Euroopa Parlamenti. Äh, Prantsusmaal ja teistel riikidel oleks siis äh, kaks valikut. esiteks lugeda uuesti üle juunikuist äh, valimiste hääled ja äh, teiseks äh, korraldada nii-öelda vahevalimised selleks, et määrata need kaks saadikut Prantsusmaalt. mul on hea meel öelda ALDE fraktsiooni poolt, kuigi ma olen äh, nõus härra Mendeste vigaga esimeses punktis, et äh, me tahaksime nõustuda valitsustevahelise äh, konverentsiga. et võiks lühidalt toimuda ka konvent, aitäh. Grazie, onorevole Duff e do la parola. aitäh, härra Duff Janet Cow. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Lugupeetud härra esimees, suur aitäh. tõepoolest, see konkreetne teema ei valmista justkui probleeme, kuid ometi on sellega seotud asjaolud, mis võivad hiljem osutuda problemaatiliseks, nagu härra Vendeste Viigo meile ka rääkis sest me peame mõtlema ju ka üleminekumeetmetele. ning tegemist on väga äh, tõsise küsimusega. kui me peame seda iseenesestmõistetavaks, et Saksamaa saab kolm lisakohta, siis tekivad äh, mitmetel inimestel äh, loomulikult küsimused. ma saan aru, et parlamendi liige on valitud viieks aastaks, kuid eh, ikkagi on probleem olemas, probleem on olemas ka nende konkreetsete inimeste jaoks. ja ma ei tea, kuidas sellesse suhtuda, kuidas suhtuda sellesse, millise positsiooni meie peame võtma, me tahame, et Lissaboni leping täielikult rakenduks, kas sellisel juhul on õige, eh, et need Saksa kolleegid eh, need kohad saavad, võttes arvesse, kuidas Lissaboni leping kohad ümber jaotab? Saksamaa peaks kaotama kolm kohta, ma ei tea, kas me peaksime need Saksamaalt ära võtma, äh, kuid tegemist on põhimõttelise küsimusega ning samuti on põhiõiguste äh, küsimus üks tähtsamaid, see oli üks tähtsamaid ka siis, kui räägiti põhiseaduse lepingust. kui me nüüd kogume, kutsume kokku valitsustevahelise konverentsi, siis kindlasti peaks see arvestama ka parlamendi arvamusega. aitäh!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 poliitilistele küsimustele ja me ei tohiks unustada, et need küsimused, mida me täna arutame ja mille üle kindlasti veel vahetatakse mõtteid, et nende küsimuste puhul ei tohiks jätta kahe silma vahele poliitilisi eesmärke, mis raportil on, ning seda poliitilist loomust, mis meie debatil on pikas perspektiivis võivad tekkida tõepoolest mitmed raskused ja aastate jooksul muutuda erinevad tasakaalud. Niissi lepingu puhul olid kohad jagatud ühel moel rakendati teatud põhimõtteid ja meile tegelikult lubati, et nüüd jagatakse kohad uuesti, meie lihtsalt äh, peame kokku leppima, kakskümmend seitse liikmesriiki peavad suutma saavutada poliitilise kokkuleppe. ja selle kokkuleppe alusel on jagatud Euroopa Parlamendi kohad, kõik kakskümmend seitse liikmesriiki on ju nõustunud, mismoodi neid jagatakse ning äh, on ka kokku lepitud, et äh, selle koosseisu jooksul antakse meile kaheksateist lisakohta, me leppisime selles kokku. on tõsi, et see tähendab seda, et liikmete koguarv on seitsesada viiskümmend neli, muidu saab Saksamaa nii-öelda karistada, nii et Saksamaale jäävad need kolm lisakohta, kui on seitsesada viiskümmend neli liiget, kuid see ei tähenda, et need äh, kaksteist liikmesriiki, kellel on õigus kõige suuremale äh, esindatusele, et nad peaksid äkki loobuma sellest õigusest, see ei tähenda ju seda, milles seisab siis asi? me peaksime sõnastama selle poliitilise kokkuleppe, milles kõik liikmesriigid on kokku leppinud, et kaksteist suuremat liikmesriiki saaksid kasutada neile ette nähtud õigust. et need, kes praegu on nii-öelda alaesindatud meie kojas, saaksid selle esindatuse, millele neil on õigus. me räägime kaheteistkümnest liikmesriigist nendel on kõigil õigus kas ühele, kahele, kolmele või koguni neljale lisaliikmele, et nad saaksid sellise esindatuse, milles me kõik oleme kokku leppinud. kuidas me saame tagada, et äh, nende sellist õigust tõesti austatakse, et nad saavad need kohad? ma usun, et härra Mendest Viigo ähm, lähenemisviis on äh, korrektne et tal on õigus, kui ta ütleb, et meil ei ole vaja kokku kutsuda konventi, kes hakkaks arutama väga põhjalikke poliitilisi küsimusi lihtsalt selleks, et paberile panna see kokkulepe, milles me kõik, kordan, me kõik oleme nagunii kokku leppinud. parlamendil ei ole mõistlik vastata nõukogule, me ei vaja konvendi kokkukutsumist, teeme parem valitsustevahelise konverentsi või vastupidi, on mõistlik seda öelda, mm, sest see tähendaks seda, et me veedame kokkuvõttes ainult viis minutit, mille jooksul pannakse see juba kokku lepitud kokkulepe paberile ja ongi kõik. seda peaks parlament nõukogule ütlema, sest sisuline kokkulepe on olemas. ja ma usun, seetõttu, et piisab sellest, kui raportisse lisada lihtsalt üks punkt, kus öeldakse, et ratifitseerimisprotsessi käigus, ähm, kuivõrd me teame, et see võib olla väga pikale veninud protsess ja meil ei ole mingeid tagatisi, et kõik kakskümmend seitse liikmesriiki ähm, selle ratifitseerimisprotsessi kiiresti lõpule viivad et tuleb arvesse võtta, et kuni see protsess veel kestab, siis tegelikult ju keelatakse alaesindatud riikidele nende õigusi, mille andmises me oleme ammu kokku leppinud. nii et ma tahaksin siis teha ettepaneku, et ratifitseerimisprotsessi käigus, mis võib kesta aasta, kaks või isegi kolm, selle käigus peaksid need kaheksateist lisaliiget olema vaatleja staatusega, seda tuleks raportis eraldi rõhutada ja ma usun, et oleks täiesti mõistlik, kui need kaheksateist lisaliiget, nagu me määruse ümberkujundamisel juba ka ütlesime, et need kaheksateist lisaliiget, kes praegu on justkui ootel, kes tahaksid hakata täitma oma ülesandeid, et need kaheksateist lisaliiget tõesti saaksid äh, osa võtta parlamendi igapäevasest tööst, olgugi et ilma hääletusõiguseta. jah, meil on probleem. härra Tahv ähm, juba rääkis täpsemalt, milles see seisneb. nimetas kõiki neid asjaolusid. ja me saame aru et kõik need uued parlamendiliikmed tuleks valida ühtse valimissüsteemi alusel, ma olen sellega nõus. ja me peaksimegi väljendama kahetsust selle üle, et ühes riigis on võib-olla üks valimissüsteem, teises teine kuid eelmise aasta juunis võttis nõukogu vastu, äh, kiitis heaks suunised. ma arvan, et selles raportis tuleks rõhutada, et äh, need lisaliikmed tuleks valida sellest nimekirjast, mis koostati juunis kaks tuhat üheksa probleem Prantsusmaaga äh, kahe uue või lisa parlamendiliikme valimine, keda siis ei saanud valida juunis. Prantsusmaa probleem on meile selge, aga me ei saa ju oodata. me ei saa oodata, kuni lõpuks lepitakse kokku sõnastuses. me ei saa öelda, et ühel liikmesriigil on õigus ennast kehtestada, kui selle all kannatab kaksteist liikmesriiki. ja sellepärast ma arvangi, et me peaksime tegema seda, mida nõukogu palus meil teha. me peaksime otsustama, kas me kutsume konvendi kokku ning ma arvan, et ei kutsu. ja kas me korraldame äh, valitsustevahelise konverentsi ning ma arvan, et me peaksime seda tegema ja me valime siis kaheksateist lisaliiget, kes oleks tulnud selleks ähm, õigusloomeliseks perioodiks selleks koosseisuks nagunii valida, nii et äh, riigid, kes peaksid olema paremini esindatud, saaksid seda olla. me annaksime neile, tagaksime neile selle õiguse. aga me ei tohiks teha mitte midagi, mis läheb vastuollu nende kaheteist riigi õigustega Need kaheksateist lisaliiget peaksid tulema parlamenti ja meie peaksime tegema oma tööd. kokkuvõttes leian ma, et see raport on asjakohane ja et me peaksime selle komisjonis vastu võtma ja laskma siis selle raportiga parlamendil edasi töötada. aitäh! aitäh, Kõteri, palun! suur aitäh, härra esimees! ma olen nõus sellega, mida ütles raportöör ja ka sellega, mida ütles eelkõnelenud kolleeg, tõepoolest on ainult üks lähenemisviis, kolmel Saksa liikmel on täiesti ähm, täielik õigus oma mandaadi lõpuni töötada ning kaheksateist lisaliiget on samuti saanud õiguse tööle hakata. Need kaksteist lisa, need kaksteist liikmesriiki, kes on praegu alaesindatud ja kes peaksid saama kaheksateist lisaliiget, need riigid oleksid pidanud juunis esitama üksikasjaliku kava selle kohta, kuidas lisaliikmed valitakse, kõik nad ei teinud seda. ja see on liikmesriikide enda viga. kuid liikmesriigi viga ei peaks tooma kaasa Lissaboni lepingu täitmata jätmist. Lissaboni lepinguga on ette nähtud teatud kohtade arv Euroopa Parlamendis. seetõttu on mõistlik teha seda, mida nõukogu on palunud teha. me peaksime andma oma nõusoleku selle menetluse läbiviimiseks, mille nõukogu on välja pakkunud, kuid tuleb kindlasti öelda kahte asja. kõigepealt meie seisukoht konvendi osas nagu ütles Mendes de Vigo, ei ole kahtlustki, et äh, konventi kokkukutsumine oleks äh, liialt kaalukas samm sellise tähtsusega küsimuse jaoks. nii et äh, ma olen seisukohal, et konventi pole vaja kokku kutsuda ja mis puudutab artik-, protokoll kolmekümne kuue, ähm, kuuele tehtavat muudatusettepanekut, siis härra Tahv rääkis siin tõstatuvatest, tõstatuvatest probleemidest ja ma olen nõus sellega, mida ta ütles, neid asjaolusid tuleb tõesti kaaluda. kuid samas ei ole ma päriselt nõus sellega, mida härra Tahv lahenduseks pakkus. Ehm, tulles tagasi nende mõtete juurde, mida esitas eelkõneleja, minu seisukohast ei ole tõsi, et Prantsusmaa saab korraldada ainult uued valimised ja see on nende ainuke valikuvõimalus, valikuvõimalus ja ma ei ole nõus ka sellega, et nad peavad Rahvusassambleest lihtsalt mõned äh, liikmed võtma, need äh, paar puuduolevat liiget. see on nõukogu ettepanekutest minu jaoks tegelikult kõige vähem vastuvõetav. pigem äh, peaks olema mingisugune kolmas võimalus uute liikmete valimiseks. teatud valikud ei ole tehniliselt võimalikud mitte ainult nende piirangute pärast, mida seab Prantsuse süsteem, vaid tegelikult on paljude, paljudes õigusruumides, nii et tuleb arvestada erinevaid valimisringkondi. ja et ei saa lihtsalt uuesti üle lugeda kõiki hääli. kui meil on vaja kahte lisa, lisaisikut, mm, siis nende valimiseks on kindlad protseduurilised reeglid. aga ma arvan, et samas ei saa võtta ka selliseid liikmeid, keda ei valitudki sellel tegelikult ei ole pistmist nende kaheksa valimisringkonnaga, millest siin räägiti, see iseenesest oleks võimalik, kuid äh, kandidaadid, ähm, kelle poolt äh, kodanikud küll andsid hääle, kuid kes siiski ei pääsenud piisavalt äh, kaugele edasi, keda, kes ei osutunud valituteks, siis neid ei saa valida. Prantsuse süsteemi järgi ei ole see võimalik. kuid meie siin Euroopa Parlamendis võime kokku leppida, et me oleme nõus nõukogu välja pakutud ähm, suunaga. ja me samas võime öelda, et tegelikult on veel üks võimalus, et me ei pea võtma Prantsusmaa Rahvusassambleest kahte äh, lisaliiget, vaid kaks kandidaati valimisnimekirjadest, keda ei valitud. aitäh! suur aitäh ka teile! ka mina ise soovin sõna võtta. meil on praegu keeruline kindlaks määrata, millised valimisringkonnad need on, millest me rääkima peaksime, kust peaks tulema need kaks liiget? jah, ma arvan, et tuleb kasutada samasugust kaalutlusõigust, nagu Prantsusmaa on välja pakkunud. kuid see õigus puudutab seda, et me praegu, ähm, praegu võtame need kaks valimisringkonda, mis esimesena välja jäid. ehk siis me valime ikkagi need kandidaadid, kes osalesid valimistel. suur aitäh teile, et seda selgitasite lugupeetud härra esimees, ma tahaksin kohe alguses ära öelda, et nagu kõik teised kõnelejad, olen ka mina tänulik härra Vendeste Viigole tema raporti eest. kuid sellest hoolimata olen ma ka pisut üllatunud. ma olen üllatunud, et meil on nii vähe auahnust. et need viis või kuus ettepanekut, mis siin üldse on tehtud, on niivõrd ähm, väheambitsioonikad me ei soovi kokku kutsuda konventi. probleem, mille me peame praegu lahendama, on seotud liikmesriikide omavahelise poliitilise kokkuleppega. meie ja teised institutsioonid ei ole seda otsust teinud Äh, see ei ole institutsioonide vaheline otsus, kuid nüüd teine institutsioon esitab Euroopa Parlamendile taotluse sellises äh, menetluses, millega me kunagi varem ei ole olnud ähm, äh, formaalselt seotud. nii et me räägime siin poliitilisest kokkuleppest, mis on kirja pandud protokolli, protokolli number kolmkümmend kuus ning me peame seda nüüd uurima ja ütlema, kas me oleme nõus valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumisega, mida me sellest arvame ja milline on meie seisukoht äh, konvendi kohta? ma olen pisut üllatunud, sest argumendid on vastuolulised. ühest küljest öeldakse, et liikmesriigid leppisid kokku, poliitiline tahe on olemas, me peame seda nagunii tegema, teisest küljest öeldakse, et ratifitseerimisega hakatakse venitama ja sellepärast on vaja üleminekumeetmeid. aga need kaks asja on omavahel selges vastuolus, me saame teha ainult ühte või teistmoodi, ainult üks saab korraga olla tõsi. me võime minu meelest vaadata ka seda, mis on Euroopa Parlamendi enda huvi. nõukogu ütleb, et on vaja kaheksateist lisaliiget võtta, me võime seda teha, aga mis on Euroopa Parlamendi enda soov? mõned kolleegid arvavad, et need kaheksateist liiget tuleb igal juhul kohe tööle võtta, et täita poliitilist kokkulepet, kuid ma olen kindel, et samaaegselt on Euroopa Parlamendil ka endal legitiimseid nõudeid oma koosseisu ja oma funktsioneerimise kohta. toon näite see on seotud debatiga, mida on peetud minevikus ja mida peetakse ka tulevikus ja mis puudutab piiriüleseid või riigiüleseid nimekirju parlamendis. ma arvan, et enamus meie koosseisust leiab, et tulevikus aastal kaks tuhat neliteist tuleb ikka pidada ähm, ausaid valimisi, läbipaistvaid valimisi. et meil peaksid olema piiriülesed nimekirjad, mitte iga, igal riigil nimekirjad eraldi see tähendaks seda, et Euroopa Parlamenti valitud saadikute demokraatlik legitiimsus on suurem. ning kui äh, valitsustevahelised, kui me tõesti peame valitsustevahelise konverentsi nõukogu taotlusel, et äh, praegu võtta juurde kaheksateist lisaliiget, siis me võime küll öelda palju asju, eriti nende kahe äh, liikme kohta, kelle esitab Prantsusmaa ja keda otseselt ei valita, siis tahaksin ka küsida, et miks parlament ei või öelda, et kui tehakse see konverents, kui me peame kogu seda tööd tegema, mispärast siis ei võiks me esitada ka omapoolseid taotlusi ja soove? ka meil on ju vaja üht-teist reformida, meilgi on ettepanekuid parlamendi töö korraldamiseks. veel üks näide, ma olen muidugi kindel, et näiteid on palju näide, seesama näide, mis ennegi kahe tuhande neljandaks aastaks ette nähtud äh, piiriülesed või riigiülesed äh, ühtsed nimekirjad, kui me saaksime need nimekirjad teha, härra esimees, siis äh, tõstatud, tõstatub konvendi kokkukutsumise küsimus hoopis uues valguses. me ei räägi enam konvendist, mida tavaliselt kasutatakse kõige tähtsamate arutelude pidamiseks me ei räägiks seal siis enam mitte ainult nendest kaheksateistkümnest liikmest, vaid tegelikult palju tähtsamatest küsimustest sellisel juhul oleks konvendi eelistamine mõistlik. veelgi tahaksin öelda, et mind üllatab väga, et eelmise konvendi kokkukutsumise ajal ähm, ja siis, kui võeti vastu Laekeni deklaratsioon, oli Euroopa Parlament vägagi rahul. toona, äh, toonane eesistuja nõukogu eesistuja tegi ettepaneku ja parlament oli kohe väga rahul ja ütles väga hea, aga nüüd, kus leping näeb ette võimaluse konventi kokku kutsuda, ütleme kohe, et ei, ei, ei hakka midagi kutsuma. siis, kui konventi ei olnud, siis, kui nõukogu tegi ettepaneku, et võiks olla, oli parlament väga rahul. nüüd, kui lepingus on kirjas, et on selline võimalus, et on võimalik kokku kutsuda konvent, ei ole parlament enam nõus, ütleb, et see küsimus ei ole piisavalt tähtis mina omalt poolt arvan, et ähm, valitsuste vaheline konverents peaks sellisel juhul muutuma tähtsamaks. ja me võiksime nõukogu äh, programmile lisada omapoolse taotluse, täpsemalt siis äh, riigiüleste nimekirjade koostamise järgmisteks valimisteks, sest see suurendaks Euroopa Liidu demokraatlikku legitiimsust. härra eesistuja kui me seda küsimust uuesti hakkame arutama, siis, kui me hakkame arutama härra Mendest Viigo raportile tehtavaid muudatusettepanekuid, siis on minu fraktsioon küllalt, äh, minu fraktsioon on äh, selgelt seisukohal, et me kindlasti esitame omapoolsed ettepanekud neile kahele raportile, mida me siin täna vaatame. suur aitäh! härra Takosta saab sõna. kõigepealt äh, palun vabandust, sest ma räägin väga lihtsalt, lihtsalt ja võib-olla isegi naiivselt. konvendiga seostub kaks küsimust, üks on põhimõtteline ja teine on ähm, nii-öelda sobiva jõu kasutamine. kui me räägime sellest, milliseid äh, uusi saadikuid saata, keda me ähm, eelistame ja miks, põhimõtteline küsimus on äärmiselt keeruline, sest paljud inimesed ütlevad, et äh, teatud mõttes tähendab äh, konvendi kokkukutsumine äh, lihtsa küsimuse otsustamiseks äh, seda, et äh, konvendi tähendust ähm, vähendatakse, see devalveerub. ja teisest küljest võime me saada tulemuse, mis meile ei sobi. Ähm, mis aga puudutab neid uusi liikmeid, siis see on hoopis teine probleem. kas tähtsam on legitiimsus või esindatus? legitiimsuse koha pealt on muidugi probleem, sest Prantsusmaa valitsus tahab saata meile enda parlamendist kaks liiget ja teisest küljest on ka esindatuse probleem, mis on samuti väga tõsine, sest me soovime, et Euroopa Parlament oleks koda, mis tõesti esindab kodanikke nii laialdaselt ja nii, nii kiiresti kui võimalik. et see esindatuse probleem lahendataks nii kiiresti kui võimalik. seega ma küsiksin, kui meil ei ole konventi, kas nõukogul on võimalik üldse meie seisukohaga arvestada. mis tähendaks siis äh, teisisõnu, et valikuvõimalus kolm on täiesti vastuvõetamatu. me peame ka kokku leppima, millises järjekorras me asju teeme. kui me kõigepealt ütleme, me oleme kõik nõus, et valikuvõimalus kolm ei ole aktsepteeritav, siis me peame tõesti kõik sellega nõus olema ja seejärel me võime anda uuesti nõukogule võimaluse vastata ja oodata ära, mis see vastus on. kui me ütleme lihtsalt, et me ei taha konventi kokku kutsuda, äh, vähemalt mitte praegu, siis meil ei ole mitte midagi, mida me, millega me saaksime nõukogu survestada nii et võib-olla on tähtis ka järjekord, võib-olla ei ole mõistlik äh, kahe nädala, nelja nädala pärast öelda, kas me kutsume konvendi kokku või mitte, vaid me võiksime lihtsalt öelda, et me ei ole kolmanda võimalusega nõus ja öelda nõukogule, et teie saate sõna vastuseks, kuid see tähendab seda, et kõik siinviibijad äh, peavad tõesti olema ühel meelel, et valikuvõimalus kolm meile ei sobi ja selleks tuleb arutada, kas tähtsam on legitiimsus või esindatus. kui me oleme ühel meelel, et esindatus on tähtsam, et äh, see koda peab olema nii esindav kui võimalik, siis ei ole mingi, mingit mõtet arutada, kui suur on meie mõjujõud äh, nõukogu üle. asjad peavad olema loogilises järjekorras. otsustame ära, kas tähtsam on legitiimsus või esindatus ja siis räägime edasi, millist taktikat me edaspidi kasutame. nagu aga juba öeldud, nõus, et konvendi kokkukutsumine sellises küsimuses võib äh, devalveerida konvendi tähenduse meie valijaskonna silmis ja selle, äh, selle eest tuleb meil tulevikus äh, võib-olla maksta üsna kõrget hinda. aitäh! suur aitäh ka teile, härra Fox! suur aitäh, härra esimees! ma soovin tänada ka härra De Vigot tema raporti eest. ma olen nõus tema järeldusega, et konvent tuleks kokku kutsuda. ning erinevalt härra Verhofstadist olen ma väga rahul, et meie ettepanekud ei ole ambitsioonikamad ja mind ajab närvi, kui inimesed esireas ambitsioonidest räägivad, sest see tähendab seda, et me võtame endale rahvusriikide volitusi ja me ei peaks seda tegema. nagu siin öeldi äh,, nagu siin kolleeg äh, ütles, on välja pakutud ka piiriüleste äh, nimekirjade mõtet, minu jaoks on see õudne. see tähendab ainult seda, et äärmuslased saavad rohkem kohti ideaalsel juhul peaksid need kolm Saksamaa äh, MEP-i oma kohast lahti ütlema ja samal ajal peaksid tulema kaheksateist lisaliiget. aga tuleks ka aru saada, et sellise otsuse tegemine peab olema äh, ühehäälne. Saksamaa valitsus ei ole võib-olla nõus ettepanekuga, mis tähendaks seda, et enne kahe tuhande neljateistkümnendat aastat peavad nad tagasi kutsuma kolm liiget, nii et olgem realistlikud kui sakslased tahavad endale jätta need kolm lisaliiget aastani kaks tuhat neliteist, aga selle eest saame kaheksateist lisaliiget kohe sisse tuua, siis on see mõistlik kompromiss. kui nüüd vaadata, mismoodi ametisse nimetatakse need lisaliikmed, siis ma arvan, et igal liikmesriik peaks seda otsustama ise ja meie ei peaks toppima oma nina nende asjadesse ega nende eest otsustama, mismoodi nemad oma riiki esindavad, aitäh! aitäh ka teile! seda saab ainult teinud proua Tain. Stein. minu nimi on proua Tain ja mina olin natuke üllatunud, kui ma lugesin raportist, et konvendi kokkukutsumist kõik vajalikuks ei peagi. võttes arvesse seda, mida me oleme täna kuulnud, mida me oleme siin pikalt arutanud ka varem ja teistes koosseisudes, pärast seda oleksin mina küll oodanud, et paljud inimesed ikka pooldavad konvendi kokkukutsumist. ja ma olen aru saanud, et enam, enamasti ollakse vastu sellele, et prantslased võiksid oma uued parlamendisaadikud lihtsalt võtta äh, Rahvusassambleest. mitmed äh, liikmed on öelnud, et konventi ei peaks kokku kutsuma sellepärast, et see võtab äh, liiga palju aega ning niikaua, kuni konvent ei ole teinud otsust, ei saa kaheksateist uut lisaliiget endale hääleõigust. ma saan sellest loogikast aru, kuid teisest küljest on tähtis et äh, me teeksime oma tööd, tööd äh, kvaliteetselt. konvendi kokkukutsumine annab meile selle kvaliteedi. mis puudutab Prantsusmaa küsimust, siis ma mäletan, kuidas me arutasime resolutsiooni ettepanekut, mis puudutas pressivabadust Itaalias. ka seal oli jutt ainult paarist paarist häälest. kuid Prantsusmaa Rahvusassambleest tulevad liikmed võiksid ju samuti selliseid otsuseid mõjutada, isegi kui neid on ainult kaks. ja kui meie teeme nüüd sellise otsuse, mille poole enamus praegu kaldub, siis tekib pretsedent ja tulevikus võidakse sellele viidata, kui tahetakse teha samasuguseid otsuseid. ilmselt ei ole Lissaboni leping viimane uus leping. ning varsti Äh, ning me peame ka aru saama, et äh, Lissaboni leping ratifitseeriti pärast viimaseid valimisi, need probleemid kerkivad ikka ja jälle. ja tegelikult tuleks äh, küsimus lahendada komisjoni, nõukogu ja parlamendi vahelises kokkuleppes ja lahendada nii, et see lahendus oleks piisavalt lõplik ja seega ei saa seda teha rutakalt. seda ei saa ka teha nii, et parlament otsustamisest osa ei võta me ei peaks sellise tingimusega mitte kuidagi nõustuma. ning äh, lõpetuseks tahaksin öelda, et hoolimata kõigist neist selgitustest, mida ma olen kuulnud, ei saa ma ikkagi aru, miks Prantsusmaa ei või uuesti üle lugeda oma hääli. mulle räägitakse, et valimisringkonnad on muutunud, aga ma ei saa täpselt aru, mis mõttes. Prantsusmaa teadis ka siis, kui toimusid valimised, mis edasi saab, nad teadsid, et neil tekib õigus kahele lisakohale, juhul kui Lissaboni leping äh, vastu võetakse ratifitseeritakse. nii et äh, just Prantsusmaa puhul võiks ikka eeldada, et nad võtsid vastu mingeid meetmeid, äh, millega lahendada seda situatsiooni, kui see kerkib. minu meelest peaks Prantsusmaa vajadusel siis loobuma oma õigusest saada need kaks äh, lisakohta vähemalt lisameetmete rakendamise ajal, siis ei peaks teised nii kaua ootama oma liikmete öö, ähm, küsimuse lahendamist. aitäh teile! ma annan nüüd sõna proua Türipile, kes on sellest ilmselt väga huvitatud, sest tema on prantslane. suur aitäh ähm,, härra esimees, kõigepealt suur aitäh teile nende lahkete sõnade eest, mis te alguses ütlesite minu kohta. tegelikult olen ma AFCO-s esimest korda, mul on äärmiselt hea meel, et ma olen saanud Euroopa Parlamenti tööle tulla ning et ma saan ka osaleda AFCO töös. nüüd aga tahaksin ma kirjeldada olukorda Prantsusmaal, sest äh, sellest olukorrast on rääkinud niivõrd paljud kolleegid. võib-olla võiksin ma omalt poolt anda teile natuke selgitavat äh, teavet nende küsimuste kohta, mida siin mitmed inimesed on tõstatanud. Prantsusmaal on võimud valinud kolmanda valikuvõimaluse, see tähendab siis äh, ad hoc valimised, võttes arvesse ka kahe tuhande üheksanda aasta äh, teised valikuvõimalused on siis kahe tuhande üheksanda aasta äh, valimistulemuste arvestamine või, ähm, või parlamendiliikmete valimine oma parlamendist. ja meie valisimegi selle kolmanda võimaluse kolmas võimalus ehk siis äh, Rahvusassamblee liikmete kasutamine äh, tähendaks seda, et äh, Rahvusassamblee tuleks kokku täiskogu istungile ja valiks endi seast kaks liiget, kes siis saaksid Euroopa Parlamendi liikmeteks. kõigepealt oleks neil muidugi vaatleja staatus ning kui kõik liikmesriigid on protokolli ratifitseerinud, siis saaksid nad ka hääleõiguse ja need kaks liiget loomulikult lahkuksid otsekohe äh, Rahvusassamblee ridadest ja neist saaksid sajaprotsendiliselt Euroopa Parlamendi liikmed. me oleme kuulnud Prantsusmaal kõige kõrgema tasandi juristide seisukohti ja seetõttu saan ma ka selgitada, miks Prantsusmaa valitsus äh, valis kolmanda kolmanda valikuvõimaluse. seda sellepärast, et see on ainuke võimalus, mis ei tekita ületamatuid juriidilisi või õigusloomulisi äh, tõkkeid. esimene valikuvõimalus, milleks on ad hoc valimised, oleks äärmiselt tülikas, keerukas ja ka kallis ja tõenäoliselt ei mobiliseeritaks ka piisavalt Prantsuse valijat. Äh, siis veel probleem valimisringkondadega. kaks liiget, kes võiksid mm, saada koha tänu vahepealsetele valimistele. Äh, nende äh, valimisel tuleb arvesse võtta, et seitsekümmend kaks ülejäänud Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi liiget tulevad kaheksast regionaalsest valimisringkonnast, aga uued liikmed ei oleks pärit nendest mm, samadest ringkondadest, nad ei oleks nendega seotud, nad oleks, nad oleks üleriigilisest eh, ringkonnast, mis aga tooks endaga kaasa regionaalse ebatasakaalu ning eh, ebatasakaalu nende ja ülejäänud seitsmekümne kahe eh, liikme vahel, sest ülejäänud seitsekümmend kaks liiget on valitud regiona-, regionaalse põhimõtte, regionaalse esindatuse põhimõtte järgi ma tahaksin ka veel kord rõhutada, et tõenäoliselt ei oleks prantslased väga innukad valijad. nii et sellised vahepealsed valimised tõenäoliselt ei tooks valimiskastide juurde väga palju neid, kes üldse on asjast huvitatud siis oleks veel võimalus kasutada kahe tuhande üheksanda aasta juuni valimiste tulemusi, kuid Prantsusmaa juristid on andnud nõu seda valikut väga hoolikalt kaaluda. tuleb arvestada ka rahvaloenduse tulemusi, seda, kuidas täpselt jagu, peaksid jagunema jagunema eh, kohad ja milliste valimisringkondadega just peaksid olema need liikmed seotud. kahe tuhande üheksanda aasta juuni valimised toimusid kahe tuhande kuuenda aasta rahvaloenduse tulemuste alusel. ja kahe tuhande kuuenda aasta andmete järgi valiti seitsekümmend, eh, valiti valimisringkonnad ja lõppkokkuvõttes seitsekümmend kaks eh, Prantsuse liiget. nüüd on aga olemas ka kahe tuhande seitsmenda aasta rahvaloenduse tulemused, need on ametlikud. ja need peegeldavad oluliselt täpsemalt Prantsusmaa demograafilist reaalsust. ja seda, milline oli Euro-, äh, Prantsusmaa Äh, valimisringkondade tegelik seis kahe tuhande üheksanda aasta juunis, seega on meil raske otsustada, mille alusel neid nimekirju peaks koostatama. millised andmed tuleb võtta aluseks? kas kahe tuhande kuuenda aasta rahvaloenduse omad? lihtsalt selleks, et oleks õige ja sobiv tasakaal, kuid äh, kahtlemata on võimalik sellele vastu vaielda. kahtlemata on võimalik öelda, et ei ole mõistlik ega põhjendatud kasutada neid andmeid, kui on olemas ka uuemaid sest on ju olemas uuemad andmed, kahe tuhande seitsmenda aasta omad. võib-olla siis tulekski kahe tuhande seitsmenda aasta rahvaloenduse andmeid kasutada. kindel on ainult see, et eurovalimiste ringkonnad ähm, nende kahe liikme jaoks muutuksid täielikult kui me kasutaksime kahe tuhande seitsmenda aasta rahvaloenduse andmeid, võrreldes siis kahe tuhande kuuenda aasta omadega, mida kasutati siis, kui toimusid kahe tuhande üheksanda aasta valimised. iga kodanik, kes tahaks vaidlustada kahe liikme valimise, saaks seda teha ükskõik kumbi andmeid siis ka oleks kasutatud. igal juhul leiaks kodanik, kes soovib esitada kaebuse, ka mingi aluse selle kaebuse esitamiseks. ta võiks igal juhul öelda, et tal on kahtlus, et Prantsuse võimud ei ole käitunud õiguspäraselt, et nad on äh, olnud erapoolikud, soovinud äh, kallutada valimiste tulemusi ja just sellepärast valinud kas kahe tuhande kuuenda või siis ka kahe tuhande seitsmenda aasta. tekiks mitmeid õiguslikke probleeme, sellega õõnestataks kogu süsteemi usaldusväärsust ja õõnestataks ka nende kahe uue liikme usaldusväärsust ja seega Äh, tekkiski olukord, kus Prantsusmaa ei soovinud äh, seda küsimust arutada, seda küsimust lahendada nii, nagu võib-olla teised õigeks peavad. Te olete ka küsinud, miks me ei asunud seda lahendama varem, kui me ju teadsime, et Lissaboni lepinguga nähakse ette need kohad. see ei ole mitte sellepärast, et Prantsusmaa oleks soovinud äh, käituda ignorantselt või et me ei võtaks seda piisavalt tõsiselt, vastupidi, me andsime küsimuse arutamiseks eh, Prantsusmaa konstitutsioonikohtule, kes eh, Prantsuse, Prantsusmaa valitsust hoiatas ja ütles, et eh, Prantsusmaa põhiseadus ning Prantsuse pretsedendiõigus mille alusel teeb öö, otsuseid Prantsusmaa kõrgeim kohtuorgan, et Prantsusmaa põhiseadus ei luba sellist valimisseadust, kuhu oleks sisse kirjutatud lepingute võimalik jõustumine. valimisseaduses ei saa viidata sellisele, sellisele äh, lepingule, mida ei ole veel ratifitseeritud. valimisseadus ei saa olla tingimuslik. tingimuslik äh, tingimuslikult seotud selliste lepingutega, mida ei saa äh, valimisseaduse vastuvõtmise ajal tegelikult äh, kasutada, sest äh, need ei ole ratifitseeritud. vähemalt Prantsuse põhiseaduse eksperdid ütlesid, et meie põhiseadus ei luba teha sellist valimisseadust. ja seega nad ütlesid Prantsusmaa valitsusele, et igasugune sellise nii-öelda tulevikku vaatava valimisseaduse vastuvõtmine võib osutuda põhiseaduse vastaseks seega käitus Prantsusmaa valitsus äh, pragmaatiliselt. muidugi me olime sunnitud nendele küsimustele mõtlema ja midagi otsustama. aga kolmest äh, stsenaariumist, kolmest valikuvõimalusest, võimalusest me valisime lihtsalt selle, mis on kõige vähem halb. ja me arvasime, et kõige parem oleks kasutada ähm, üldtulemusi. sellisel juhul ei ole meil äh, riski minna vastuollu põhiseadusega. tegemist on ju nagunii üleminekumeetmega ning äh, Prantsuse liikmed, keda valitakse äh, Rahvusassambleest pärast seda, kui protokolli on ratifitseerinud kõik kõik liikmesriigid, need Rahvusassamblee liikmed ju loobuvad oma siseriiklikust mandaadist ning asuvad tööle Euroopa Parlamenti. veel kord, ma soovin rõhutada, et me tahtsime käituda pragmaatiliselt, valida sellise valikuvõimaluse, mis on kõige vähem riskantne. et me ei satuks et me ei satuks silmitsi selliste probleemidega, mille lahendamine võtab väga kaua aega ja mis on juriidiliselt väga keerukad. me valisime kõige vähem halva variandi selline on praegu olukord, me võime seda küll arutada, aga minu praegune sõnavõtt oli ajendatud soovist selgitada teile, mis Prantsusmaal toimub, arvestades, kui palju oli selle kohta küsimusi. jään huviga ootama ülejäänud debatti, aitäh! härra Schulz, palun! aitäh, esimees mulle tundub, et meil on tegemist siin ühe põhimõttelise probleemiga ja me peame selle lahendama. mina olen põhiseaduskomisjoni uus liige ja ma ei kavatse laskuda üksikasjadesse, aga ma olen nõus kolleegi hea Riigiga selles osas, et kui ta ütleb, et me peame arutama valimissüsteemi reforme, siis äh, tal on õigus ja ma võin öelda ka seda, et meie kolleeg härra Andrew Duff võiks jätkata oma tööd direktiivi kallal. mulle meenub kunagine olukord Ida-Saksamaal. tegemist oli olukorraga, kus Ida-Saksamaa esindajad olid vaatlejad Euroopa Parlamendi juures see kõik tugines valimistulemustele Saksamaa Bundestagi. tuginedes nendele tulemustele, oli vaatlejatel õigus äh, tulla Euroopa Parlamendi juurde ma ei oskagi öelda, milline lähenemine oleks kõige õigem. vahest on õige väita, et meil on tarvis üleminekuaega seda selleks, et meil oleks võimalik teha koostööd uute liikmete ja juba olemasolevate liikmete vahel, seda selleks, et me saaksime üheskoos oma tööülesandeid täita. nüüd, kus Lissaboni lepe on jõustunud on Euroopa Parlament palju suuremaks kasvanud igas mõttes. parlamendi rolli on olulisemaks muudetud. Euroopa Parlamendi tähtsus kodanike esindajana on suurenenud. samuti on paranenud võimalus kaasata kodanikke poliitikasse otseselt võib-olla tõesti on konvendi kokkukutsumise mõte liiga kaugele minev ettepanek. mis puudutab parlamendisaadikute nimetamist vastavatest liikmesriikidest, siis tõesti ilmselt konventi ei ole tarvis selle otsustamiseks kokku kutsuda. aga meie praegu ju tegelikult arutame sellist küsimust, mis puudutab seda, kui oluline on kaasata kodanikud Euroopa poliitikasse mulle tundub, et kõik keerulised institutsioone puudutavad küsimused tuleks lahendada pidevalt kurdetakse, et kodanikud ei austa enam Euroopa poliitikat ja poliitikuid ja selline usaldus tuleb taastada. aitäh! ja palun järgmine. ja proua Kurmai, palun. aitäh vaatame kõigepealt, millised on faktid. Lissaboni lepe sätestab selle, et meil peab olema veel kaheksateist liiget Euroopa Parlamendis ja tõesti, vastavalt Lissaboni leppele on seal, seal on kirjas seitsesada viiskümmend üks liiget ja on ette nähtud üleminekuperiood. küsimus on selles, kui pikk peaks see üleminekuperiood olema? me teame, et kaheksateist uut saadikut tahaksid juba tulla ja oma tööle asuda, aga kuidas seda korraldada? selge see, et meil on eelnevalt tarvis kõikide vastavate liikmesriikide heakskiitu. kuni Horvaatia liitumiseni on loomulikult äh, sealt pärinevad saadikud siin parlamendi juures vaatlejatena. samas ei ole mingit lõplikku kokkulepet selles osas, milline staatus neil saab olema. pärast kahe tuhande kaheksanda aasta tippkohtumist oli selge see, et liikmesriigid võivad äh, korraldada kas valimisi ja sealt äh, siis tulemustele tuginedes määrata parlamendisaadikud äh, või siis tugineda kahe tuhande üheksanda aasta valimistulemustele, nii nagu tegi seda Prantsusmaa parlament. aga siit tulenevad erinevad juriidilised probleemid, näiteks mõned inimesed võib-olla ei olnudki kahe tuhande üheksanda aasta valimiste nimekirjas. ja tõesti, koos kolleeg Mendeste Viigoga üritame sellist keerulist olukorda lahendada aga kui me vaatame olukorda Prantsusmaal, siis sealne peaminister palus parlamendil nimetada kaks parlamendisaadikut, ühe siis äh, parlamendi enamuse poliit-, äh, rühmast ja teise opositsioonist. valimissüsteem Prantsusmaal on äärmiselt keeruline ja just sel põhjusel valis Prantsusmaa kõige pragmaatilisema lahenduse. siiski praegune seis on selline, et äh, Prantsusmaa ilmselt ei vali täiendavaid liikmeid enne aasta lõppu, mis tähendab seda, et ka teiste liikmesriikide saadikud ei saa oma kohtadele asuda enne aasta lõppu. kui me tahame oma kodanikele edastada selge põhjenduse, siis äh, see põhjendus peab olema praktiline ja pragmaatiline. võimalik, et äh, konvendi kokkukutsumine võtab kaua aega aga ennekõike peame me lahendama küsimusi selgelt, pragmaatiliselt ja lihtsalt ning ma toetan härra Mendeste Viigot, aitäh! praegu keegi sõna ei soovi võtta, pöördun Andrew Duffy poole. või õigemini Andrew Duff soovis, et keegi nõukogust võiks siin olla ja sõna saada, aga nõukogust kedagi siin ei ole praegu aga härra Tahv, palun. härra esimees, ma vabandan, sest et äh, mulle tundus, et äh, tõesti keegi nõukogust on siin meie ees tege-, või keegi, näiteks ma lootsin, et tegelikult lausa Euroopa Liidu president on siin meiega täna, aga mulle tundub, et kui me käsitleme põhiseadusküsimusi, siis minu meelest oleks äh, kohane tõesti, kui keegi nõukogust ikkagi tuleb ja, ja võtab sõna siin meie ees, sest me arutame väga olulist teemat. kas keegi veel soovis midagi lisada? härra Gualtieri, palun tõepoolest, minnes tagasi selle juurde, mida ütles meie prantsuse kolleeg, midagi jäi mulle arusaamatuks, nimelt siin on toodud ära üks argument ja see argument seisneb selles, et, et kui valik tehakse väljaspool parlamenti, siis tuleb jäl-, järgida mõneti teistsugust menetlust. parlamendiliikmed nimetatakse, seda juhul, kui valimised on juba toimunud. ehk et ei ole võimalik kaevata sellise otsuse peale, mille parlament on teinud. nii et mulle tundub, et välja pakutud kaks lahendust on teineteisest täiesti erinevad. meil on kaks võimalust. kas need saadikud on valitud kodanike poolt uutel valimistel või valitsus, laiemalt riik, nimetab saadikuks. kui me vaatame, millised olid Europarlamendi valimised, siis see on siis esimene variant, aga teise variandi puhul ei nimeta saadikuid mitte kodanik, vaid need nimetab ametisse riik. seega ei ole mingit, sellel ei ole mingit tähendust, kui üritatakse kuidagi vaidlustada sellist otsust teisisõnu aitab see kõik meil paremini mõista seda, et see muudatusettepanek on ebaselge. tundub, et siin on pakutud justkui kolm lahendust, aga tegelikult ei ole siin ju kolme lahendust. ma lihtsalt tahtsin seda omalt poolt äh, täpsustada. aitäh! härra Mendeste Viigo. jah, minu esimene märkus vastuseks erinevatele sõnavõttudele, mis siin kõlasid. no kõigepealt loomulikult kõik, mis ma kuulsin, oli väga huvitav, kõik teie märkused on alati väga asjakohased ja kindlasti rikastavad meie arutelu. ma nõustun sellega, mida ütles Andrew Duff, ehk et meil oleks siin võinud olla keegi, kes esindaks nõukogu poolt nii et ka nõukogu saaks sekkuda meie arutellu ja omalt poolt midagi öelda. ma tahaksin selgitada midagi, millele viitasid härra Fox ja härra Schultz ja see puudutab kolme Saksamaa saadikut. küsimus ei ole mitte selles, et otsus tuleb langetada ühehäälselt vaid minu meelest juriidiliselt ongi selline asi täiesti mõeldamatu, kui me vaatame artiklit äh, viis. seega minu meelest on meil siin tegemist probleemiga aga olukord lihtsalt on praegu selline. me peame lähtuma õigusriigi põhimõtetest ja peame järgima kõiki reegleid. kõige olulisem on mitte aega raisata. tõesti, nad on viieks aastaks valitud ja nad tahavad oma kohtadel püsida kuni järgmiste valimisteni ehk aastani kaks tuhat neliteist ja ma ei näe erilisi võimalusi selle otsuse muutmiseks. teiseks, mitte keegi ei ole ju öelnud seda, et nad on valitsusevahelise konverentsi kokkukutsumise vastu seega Euroopa Parlament, kas te olete nõus, et kutsume kokku valitsustevahelise konverentsi? mulle tundub, et jah, et selles osas on üksmeel olemas. ma tahan öelda ka seda, et kui me otsustame valitsustevahelise konverentsi kokku kutsuda sellise poliitilise küsimuse lahendamiseks, siis no miski ei takista seda ja keegi ei olnud ka selle vastu, vähemalt selles komisjonis mitte. jah, olukord on keeruline Lissaboni leppest tingituna. tõepoolest, mitmed etapid on meil juba läbitud aga lõppkokkuvõttes ei suudetud kuidagi kohandada seda reaalsust ja, ja poliitilist nägemust me oleme juba kaheksa kuud vaeva näinud selleks, et uus komisjoni koosseis paika saada. see on lepingutes ette nähtud, et me peame seda tegema, aga meie jaoks A ja O on alati poliitika, me sõltume alati poliitikast ja kõik ei suju alati nii, nagu meil plaanis on seega nende kaheksateistkümne saadiku integreerimine Euroopa Parlamenti tähendab seda, et me täidame poliitilist lepet, mille on ratifitseerinud kõik meie parlamendid. seega jutt käib sellest, et meil peab olema seitsesada viiskümmend üks liiget, mitte seitsesada kolmkümmend kuus ja selge see, et me peame üritama siin tasakaalustada väga erinevaid asju riigisiseselt, üritama tasakaalustada erinevaid poliitilisi jõude ja need tasakaalud on sageli väga delikaatsed. mõnedest riikidest on Euroopa Parlamendis rohkem saadikuid ja, ja nende jaoks on just sellise poliitilise tasakaalu saavutamine mõneti keerulisem aga me oleme kõik ühel meelel ikkagi, sest et mingeid vastuse, mingit vastuseisu siin praegu ei kõlanud selles osas. mulle tundub, et mõistlik on, et konvent ikka kutsutakse kokku. ei ole mõtet siin taga nutta midagi, mis oleks võinud olla seega meie ees on praegu vot selline olukord. ja nüüd me pakume nõukogule välja seda, mis järgmisena tuleks ette võtta. nõukogu ei ole veel alati arvesse võtnud seda, mida me neile oleme öelnud näiteks, et nõukogu oleks võinud võtta vastu mingisugused, mingisuguse tegevuskava selle kohta, kuidas käituda juhul, kui asjad lähevad niipidi või naapidi ja mis siis edasi saab, mis saab pärast Tšehhi eesistumise aega, et kui Tšehhi valitsus kukub kokku oma eesistumise aja jooksul. me saame aru, et selle küsimusega tegelemine ei olnud nõukogu jaoks prioriteediks aga kui kõik need otsused oleksid ikkagi vastu võetud, siis võib-olla me oleksime praegu mõneti teistsuguses olukorras. hetkeseis on selline, et me peame olukorra lahendama selliselt, et ei ole mõtte, mõtet nutta taga midagi, mis on juba, mis on juba ammu läinud, rong on läinud nõukogu soovib äh, praegu seda, et me saavutaksime mingisuguse lahenduse nende kaheksateistkümne isiku osas. selle menetluse käigus suur tänu kolleegile äh, Le Gripile, kes selgitas äh, meile erinevaid nüansse. et äh, praegune olukord on tõesti selline, nagu see on härra esimees, minu meelest meil on põhimõtteliselt kaks võimalust, need ei ole selles mõttes poliitilised võimalused, aga noh, esimene võimalus on selline, et me üritame leida mingisuguse lahenduse ja teine variant on see, et me ei aktsepteeri seda, et meil on siin sellised Euroopa, saadikud Euroopa Parlamendis, keda ei olegi valitud. poliitilises mõttes oleks seda teist varianti võimalik ka täiesti kaitsta argumentidega minu jutu mõte on selles, et ärgem hakkam peitma ennast konventide taha, et tuues seda justkui ettekäändeks, kes siis peab hakkama, hakkama üritama äh, teemat lahendama. kui põhiseaduskomisjoni enamus on seda meelt, et meie hulgas ei tohiks olla mitte valitud isikuid, siis olgu, las olla nii. ärme hakka varjuma konvendi taha, mis veelgi ähmastaks kogu olukorda. see tähendaks seda, et me justkui suruksime maha enda poliitilist tahet. nii et ähm, ma leian ja ma toetan seda, mis oli kirjas Laekeni konventsioonis tõepoolest meid on Euroopa Parlamendis arvukalt. me peame kasutama ära seda meedet, mis meie käsutusse on antud, juhul kui see on vajalik. sest vastasel juhul me õõnestame omaenda tegevust ehk et kui me tahame lahendada selliste küsimuste, mille jaoks meil juba mingisugune lahendus on tegelikult olemas, siis mulle tundub, et, et me ei tohiks hakata oma seisukohti õõnestama. kas me tõesti siis kutsume kokku konvendi, mis hakkab kaaluma piiriüleseid või riigiüleseid nimekirju? selle teemaga on ju tegeletud alates aastast tuhat üheksasada seitsekümmend üheksa. aga nüüd on meil tõesti resolutsioonis olemas punkt viis, mis annab vastava võimaluse tulevikus. ja me peame seda käsitlema, sest et me teame, et Horvaatia saadikud on õige pea meiega ühinemas võib-olla siis eh, tol ajahetkel, kui küsimus oli Horvaatia saadikutest, tuleks konvent kokku kutsuda, aga mitte praegu. sest muidu me tõesti hakkaksime kuidagi, kuidagi õõnestama eelnevate konventide tegevust ja justkui, justkui alavääristama neid. nii et härra esimees, minu poolt praegu kõik, suur tänu kolleegidele, kes sõna võtsid ja nüüd ma julgen öelda, et äh, me oleme, kui ma nii ennast väljendada, kala kinni püüdnud. ehk et me oleme mingis mõttes olukorra lahendanud. ja mulle tundub, et arutelu mõttes ei olegi mõtet enam edasi minna. ja ma lõpetan nii, nagu ma alustasin ja nii, nagu ütles härra Duff, et tõesti väga hea oleks, kui meiega oleks üheskoos nõukogu eesistuja, esindaja, keegi nõukogust, kellega me saaksime neid teemasid käsitleda ja väga huvitav oleks kuulata nende seisukohti. aitäh! mulle tundub, et keegi rohkem ei soovi sõna võtta, seega paneme paika muudatusettepanekute esitamise tähtaja ja selleks tähtajaks on üheteistkümnes märts. üksteist märts kell kaksteist lõuna ajal on muudatuste esitamise tähtaeg ja seitsmendal aprillil toimub hääletamine, juhul kui te sellega nõus olete. kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis on see teema arutatud ja läheme edasi järgmise punkti juurde Euroopa Liidu Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse konventsiooniga ühinemise institutsioonilised aspektid. härra Jauregi on juba oma raportit meile tutvustanud. ja meil on olemas arvamus, mis tugineb artiklile viiskümmend ja nüüd äh, meie kolleeg härra Jaregi on tegelikult oma dokumenti juba tutvustanud meile. kuulamine on meil paigas kaheksateistkümnendaks märtsiks, kuulamine toimub hommikul ja pärastlõunal, kaheksateist märts. osalejate nimekiri on minu meelest juba siin ringi liikunud ja me teame juba ette, et seal osalevad inimesed eri riikidest, nad esindavad erinevaid rahvusi ja mulle tundub, et eh, ei ole eriti loogiline, kui me muudatused esitame enne kuulamist, kõigepealt tuleb ikka eksperdid ära kuulata. aga kuulame ära, milline on härra Jauregi arvamus, kas te olete nõus selles osas, et kõigepealt kuulamine ja siis muudatused? aitäh, esimees. ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma, sest et eelmisel koosolekul tõesti juba rääkisin kõigest põhjalikult. meil toimub kohtumine ekspertidega, samuti on seal esindajad erinevatest institutsioonidest. osalejate nimekiri on meil juba paigas ja tõesti, kaheksateistkümnendal märtsil toimub meil väga tähtis koosolek. sellel koosolekul on meil võimalik arutada selle küsimusega seotud erinevaid tehnilisi aspekte oleme võtnud arvesse need erinevad ettepanekud, mille esitasid ka põhiseaduskomisjoni kolleegid. ja ma arvan, et meie koosolek kaheksateistkümnendal märtsil saab olema väga huvipakkuv. mis puudutab raportit, siis välisasjade komisjon tegi omalt poolt ühe märkuse ma tahan siinkohal üle korrata veel ühe asja. nimelt, esiteks tahan teile meelde tuletada seda, et Euroopa Liidu ühinemine Euroopa Inimõiguste Põhivabaduste Kaitsekonventsiooniga, samuti põhivabaduste harta ratifitseerimine, see on ju osa leppest nüüd. selle kõige valguses ma leian, et Euroopa kodanikud peaksid sellega saama sellise täieliku õigusliku raamistiku, selle järele on varasemalt olnud väga suur nõudlus. me oleme kogu aeg üritanud üles ehitada hästi struktureeritud õigussüsteemi, mis suudaks tagada põhivabadusi ja kus lähtutaks vastavatest põhimõtetest, mis kohalduvad kõikjal Euroopas. daamid ja härrad, nagu te teate, meil on siin mitmeid erinevaid eesmärke, jutt ei ole mitte ainult pelgalt ühinemisest kui niisugusest. see annab meile võimaluse tagada paremat kaitset rahvusvahelisel tasandil ja viidata sellele, kui olulised on põhivabadused ja põhivabaduste kaitse. mida raport endas kätkeb? Teil on olnud võimalik raportiga tutvuda, see koosneb kaheteistkümnest kolmeteistkümnest lühikesest punktist. esimene punkt kirjeldab neid argumente, mis räägivad sellest, miks Euroopa Liit peaks ühinema konventsiooniga juttu on ka sellest, millised on uue struktuuriga ühenduse süsteemi tagajärjed. jutt on ka sellest, milline on Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Ühenduste Kohtu vaheline suhe. seda selgitatakse punktis üks. tegemist on väga olulise punktiga. teiseks kordame seda, mis on ka lepingus kirjas see liitumine ei too kaasa ühenduse pädevuste laienemist. eriti huvitav on, huvitavad on minu meelest lõiked kolm ja neli. seal on juttu sellest, kuidas reageerida erinevatele olukordadele liikmesriikides. see on siis seotud sellega, kuidas täpselt Euroopa Liidu ühinemine konventsiooniga aset peab leidma ja viidatud on ka nendele protokollidele, mille liikmesriigid on üksmeelselt vastu võtnud, need on üks, kaks, kolm ja seitse punktides kirjas. siis tuleb juttu ühinemise tagajärgedest. juttu on selles, et Euroopa Liit osaneb täitevorgani tegevuses Euroopa Nõukogus. edasi punkt kuus siin on juttu sellest, kuidas liikmesriigid peavad käituma. me üritame siinkohal selgitada, et et ei ole võimalik niimoodi ühest riigist äh, juhtumid teise riiki üle kanda. täpselt on ära määratud see, kuidas erinevaid olukordi lahendatakse. näiteks on võimalik kaevata liikmesriigi peale, võimalik kaevata Euroopa Liidu kui niisuguse peale siinkohal on mõneti, mõneti segane see, kuhu siis vastavalt kaevata, kas riigi peale või Euroopa Liidule. Euroopa Liidu peale. ükskõik millise instan-, instantsi poole pöördutakse, saab asjaomane liikmesriik äh, menetluses osaleda punktis üheksa on juttu uuest raamistikust, mis luuakse Euroopa Ühenduste Kohtu jaoks. samuti rõhutame seda, kui oluline on dialoog institutsioonide vahel. punktis kümme on rõhku pandud sellele, et Euroopa Inimõiguste Kohus ja konventsioon peaks tooma kaasa selle, et üha enam rõhku pannakse inimõiguste ja põhivabaduste kaitsele, samuti et järgitakse Euroopa Liidu põhimõtteid samuti tuleb äh, hinnata seda, millist tööd on ära teinud Euroopa Inimõiguste Kohus. nagu te teate, õige pea on Vene Föderatsioon ratifitseerimas ühte protokolli. ja see võimaldab äh, töökoormat mõneti jagada. jutt käib siis sellest äh, töö, nendest tööülesannetes, mida muidu peaks täitma ainult Euroopa Inimõiguste Kohus mõte on siis tagada inimestele nende õigused. ja lõpetuseks on juttu veel ühest elemendist või nüansist, mis kaasneb Euroopa Liidu ühinemisel konventsiooniga. nimelt me peame läbima viis etappi. kõigepealt ühinemise läbirääkimiste mandaat. nõukogu palub komisjonil teha algust ühinemise läbirääkimistega, siis toimuvad läbirääkimised ühinemine. Euroopa, Euroopa Parlament peab äh, kiitma heaks ühinemise konventsiooniga. ja viimane etapp on just see, kui ühinemise otsuse ratifitseerivad kõik liikmesriigid. nagu te isegi ette võite seda kujutada, nõuab kõik aega, viie etapi läbimine koosneb tegelikult, äh, see kindlasti võtab väga kaua aega ja lõpetuseks on toodud ära viide, see puudutab samuti Euroopa Liidu ühinemist konventsiooniga. ja jutt on sellest, et tegemist võib olla esimese sammuga, kus Euroopa Liit siis lõppkokkuvõttes ühineb ka Euroopa Sotsiaalhartaga ma tahan veel ühte asja ära märkida seda ei ole siin dokumendis küll kirjas, aga kõigepealt on nõukogu raport. ka nõukogu raport sisaldab kõiki neid teemapunkte, millele ma praegu viitasin. meil toimus poliitiline arutelu ja nõukogu rõhutas nelja punkti, mis nende jaoks on eriti huvipakkuvad, ehk et esiteks on oluline panna paika ühinemise ulatus ja tingimused samuti tuleb kindlaks määrata see, kui mitme protokolliga Euroopa Liit ühineks. selle me üritasime võtta arvesse oma raporti punktides kolm ja neli. teiseks, nõukogu viitas liikmesriikide olukorrale ja sellele, millised tagajärjed konventsiooniga ühinemisel kaasnevad liikmesriikide jaoks. ehk et seal korratakse üle seda, et pädevused ei tohi omavahel kuidagi konfliktis olla. samuti vaadatakse iga üksiku liikmesriigi olukorda seoses konventsiooniga ja konventsiooniga ühinemisega samuti märgitakse ära see, et äh, Euroopa Ühenduste Kohus on ülimuslik. veel rõhutab nõukogu seda, et on tarvis on tarvis kaitsta ka tuletatud õigusi ja mida teha olukorras, kui keegi esitab hagi näiteks Euroopa Liidu kui terviku vastu ühe või teise liikmesriigi vastu. ja lõpetuseks oli teemaks see, kuida-, kuidas Euroopa Liit oleks esindatud, kuidas toimuks suhtlus erinevate organitega. mul on aga lõpetuseks kaks küsimust nimelt liikmesriikidelt küsitakse, kas nad on nõus sellega, et läbirääkimiste mandaat võetakse vastu enne juunikuud selge on see, et keegi ei hakka arutlema selle üle, kas alustada läbirääkimistega või mitte, sugugi mitte. põhiline küsimus seisneb selles, kas nõukogu on nõus mandaadi vastuvõtmisega selleks, et alustada läbirääkimisi enne juunikuud. ja veel üks asi, mis peaks meile kõigile huvi pakkuma. nimelt parlamendi roll läbirääkimiste protsessis. nõukogu sooviks sellist äh, jätkuvat äh, suhtlust äh, komisjoni ja parlamendiga, et komisjon ja parlament oleks ka kuidagi kaasatud, aga et parlament ei mängiks väga aktiivset rolli läbirääkimistel. see kõik on väga tähtis. ja meie peame jätkuvalt kuulama seda, mida nõukogul on meile öelda. ühe asja ma tegelikult unustasin minu kolleeg soovis saavutada võimalikult head tasakaalu raportis ja seda, et raport üksmeelselt ka vastu võetakse, siis äh, kõige olulisem siinkohal ongi see, et äh, meil toimub kuulamine kaheksateistkümnendal märtsil ja sealt edasi tuleb panna paika kuupäev, mis ajaks tuleb esitada muudatusettepanekud ja siis läheb lõpphääletusele, aitäh! E darei la parola ora all'onorevole Preda, che è relatore per parere. Edasi sõna kolleegile, kes koostab inimõiguste allkomisjoni poolt raportit. aitäh! suur tänu võimaluse eest esineda teie komisjonis. ma koostan Ahveti poolt arvamust. ma ei hakka tutvustama seda üksikasjalikult, sest raportöör juba andis ülevaate, aga mõned asjad ma tooksin siiski omalt poolt välja. esiteks Lissaboni leping äh, üldjoontes äh, tagab parema inimõiguste kaitse mitte ainult äh, Euroopa Liidus, vaid ka väljaspool Euroopa Liitu, suhete kaudu, Euroopa Liidu ja kolmandate riikide suhete kaudu. põhiõiguste harta ei ole mitte ainult muutunud siduvaks, vaid artikkel kuus ütleb, et Euroopa Liit ühineb Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste konventsiooniga. oma arvamuse eelnõus olen välja toonud mõned äh, punktid, mainiksin nendest olulisemaid. kõigepealt äh, dialoog inimõiguste teemal kolmandate riikidega. teiseks menetluslikud aspektid, mis äh, puudutavad pädevuste jaotust Euroopa Liidus ja kolmandaks äh, Euroopa Liidu delegatsioonid erinevates Euroopa Nõukogu organites. esiteks siis äh, inimõiguste dialoog kolmandate riikidega. siin ütleksin kõigepealt üleüldise inimõiguste äh, ala loomine aitab tugevdada sellealast dialoogi meie naabritega, eriti nendega, kes on inimõiguste konventsiooni liikmed ja Euroopa Liidus on meil siis kui me võtame samasugused kohustused nagu liikmesriikidel, siis suurendame seeläbi Euroopa Liidu usaldusväärsust kolmandate riikide suhtes. teiseks siis menetluslikud küsimused. tuletaksin meelde, et Lissaboni lepingu protokoll kaheksa sätestab vajaduse luua mehhanismid pädevuste jaotamiseks Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel. kui on aga kahtlusi, siis tuleb äh, koste määratleda vastavalt äh, Euroopa Liidu äh, õigusele ja kui vaja, siis teema edastada Euroopa Kohtule. see on küsimus, millest ei saa mööda vaadata. kolmandaks, Euroopa Liidu esindajate osalemine erinevates Euroopa Nõukogu organites, nagu tõde, Euroopa Liit peaks saama osaleda hääletamisõigusega ministrite komitees näiteks, kui see tegutseb inimõiguste otsuste läbivaatajana või osalema inimõiguste juhtkomitees oma arvamuses olen öelnud, et oluline on tagada demokraatlik kontroll Euroopa Parlamendi poolt Euroopa Liidu esindajate määramisel ministrite komitees ja inimõiguste juhtkomitees. oma arvamuses on välja toonud ka Euroopa Parlamendi võimaluse saata oma esindajaid Euroopa Nõukogu Parlamentaarsesse Assambleesse, kui me peame seda vajalikuks. me peame tagama, et pädevad Euroopa Parlamendi komisjonid oleksid esindatud sellises Euroopa Liidu delegatsioonis. kahekümne seitsmendal jaanuaril ratifitseeris Venemaa inimõiguste konventsiooni neljateistkümnenda protokolli ja on väga tõenäoline, et esimesel juunil kaks tuhat kümme see jõustub ja ratifitseerimisprotsess on lõppenud. aitäh! Ilka, palun! aitäh! kuna ma ennem sõna ei võtnud, siis äh, tahaksin tänada härra Rotondot äh, tema jätkuvalt äh, suurepärase töö eest ja jõupingutuste eest äh, tagada meie parem esindatus ja tänu ka kolleegile Kodanikuõiguste komisjonist, kes annab samuti panuse meie ühisesse jõupingutusse. kui lugeda seda resolutsiooni eelnõud, siis me ei saa öelda, et kõigil on olemas vastused, kõik on etteaimatav ja mm, kõik on lihtsasti saavutatav. see tähendab, et me peame jätkuvalt andma omapoolse panuse selleks, et määratleda vajalikke küsimusi ja leida vastused äh, nendele küsimustele, mis endiselt on õhus. näiteks erinevus äh, mõlema kohtu pädevuste vahel see tähendab Euroopa Kohtu äh, Luksemburgis ja Inimõiguste Kohtu Strasbourgis pädevuste vahel. kui seda teemat varem arutati, siis ähm, mm, mina leian, et äh, sellel peaks pöörama rohkem tähelepanu, sest äh, kummagi kohtu pädevusest rääkides me räägime ju tegelikult kohaldamisalas toimuvatest muutustest juristidele on see võib-olla tuntud küsimus, aga selle rakendamine ei ole sugugi niivõrd lihtne, kui algab tegelik ümberstruktureerimise töö. teiseks, Euroopa Inimõiguste Kohtu reform äh, ja selle võimalused toodi samuti eelmine kord mõnedes kõnedes välja. mina leian, et seda reformi reformi peaks äh, käsitlema ühenduse kohtu tõenäolise ümberstruktureerimise valguses, nii et ähm, need kaks kohut muutuksid äh, vastastikku täiendavaks, sest äh, vastasel juhul inimõiguste kohtu struktuur jääb väga keeruliseks, see on juba praegu väga keeruline ja mõningatel juhtudel võib tekitada see vastuolusid, äh, kokkupõrkeid, selle asemel, et äh, tuua kasu. kuna me ei arva, et ühenduse kohus äh, lakkab toimimast, vastupidi, see võib-olla hakkab toimima veelgi kiiremini, võib siiski oodata paljusid kohtuasju, kus ühenduse kohtusse pöördunute rahulolu võib, äh, ei ole, ei ole rahul ja nad soovivad pöörduda justkui inimõiguste kohtusse apellatsioonina. kõik kohtud äh, Euroopa Liidus peaksid toimima tugevamas sünkroonis. ja viimaks me leiame või me teame, et kui inimõiguste kohtu otsused puuduvad äh, liikmesriikide õigussüsteemide erinevaid äh, osasid, äh, siis nende tulemusel võidakse muuta vastavaid õigusakte riikides. aga missugune oleks äh, tagajärg Euroopa Liidule juhul, kui äh, inimõiguste kohus äh, leiab Euroopa Liidu poolse rikkumise, kui Euroopa Liit on selle süsteemi osa see on samuti teema, mida eelmisel korral tõstatati, aga väga põgusalt seda võiks edasistes aruteludes äh, komisjonides põhjalikumalt käsitleda ja samuti käsitleda seda ka järgmiste sammude ettevalmistamisel, mida siin tutvustati vägagi loogiliselt, aitäh. aitäh. nagu te näete, tegemist on väga keerukate probleemidega, seepärast ongi meil tulemas kuulamine enda poolt võin samuti kinnitada, et äh, mõned probleemid on väga tõsised. näiteks põhiõiguste harta ja siis ka mitte ainult äh, suhted mitte ainult kohtute vahel, vaid erinevate õiguskordade vahel siseriiklik õiguskord, Euroopa Liidu õiguskord ja nii edasi. me räägime küll ühenduse õiguse ülimuslikkusest, aga mida see tähendab nüüd täpsemalt Lissaboni lepingu järgses kontekstis? ma arvan, et raportöör äh,, raportöörid tegelevad kõige sellega edasi, aga mitmeid küsimusi on ka meil ekspertidele. härra Tahv, palun jah, härra juhataja, ma olen nõus, et tegemist on äärmiselt äh, keeruka küsimusega ja oleks kasulik, äh, kui äh, tõlge hispaania keelest oleks olnud hea kõikides keeles, ma kardan, et praegu see nii ei olnud. nii et ähm, kui oleks hea tõlge, siis saaksime nendest küsimustest paremini aru. aga teiseks, eh, me peame eh, põhjendama ühinemist eh, inimõiguste konventsiooniga tugevamalt kui seni, ma arvan, et ei piisa sellest, kui lihtsalt tsiteerida lepingut. me peaksime selgitama missugune oli äh, lepingu koostajate tegelik äh, mõte, kui nad äh, tõid sisse sätte liitumisest inimõiguste konventsiooniga. see oli nii-öelda quid pro quo. Ähm, selleks, et muuta põhiõiguste harta siduvaks tegemist oli mõnes mõttes poliitilise kompromissiga selliste riikide vahel nagu Suurbritannia, kes ei olnud just vaimustatud hartast ja teiselt poolt näiteks parlament, kellele vägagi meeldib, et on mingi ülimuslik põhiõiguste kataloog. nii et ma arvan, et selleks, et sest kõik saaksid sellest paremini aru, tuleks seda ka meie aruandes selgitada. me peame nägema liitumist inimõiguste konventsiooniga kui osa otsusest, mis muudab harta siduvaks ja mis eh, on suuniseks meile harta rakendamisel täiel määral, arvestades samas eh, neid pädevusi, mis me oleme saanud uue Lissaboni lepinguga põhiõiguste vallas. ma, nii nagu on öeldud teises punktis, et äh, liitumine ei tähenda mingit Euroopa Liidu pädevuste laienemist, sellega ma ei ole päris nõus. vähemalt äh, esmapilgul võib öelda, et äh, see ei ole, võib-olla esmapilgul tõesti tundub, et ei laienes, ma tsiteerin siin ingliskeelset tõlget, võib-olla hispaania keeles ei ole päris täpselt samamoodi, aga kui ma räägin pädevutest, pädevustest, siis võib-olla liitumine inimõiguste konventsiooniga lihtsalt otseses mõttes ei tähenda Euroopa Liidu pädevuste laienemist, aga me peame tegema vahet äh, institutsioonide pädevuste ja volituste vahel. punktis viis raportöör täiesti õigustatult ütleb, et äh, on kolm asja, mis tulenevad äh, konventsiooniga liitumisest, aga kuna meie puhul on tegemist äh, kunst-, põhiseaduskomisjoniga, siis me ei saa lihtsalt öelda, et äh, meil on õigus pakkuda äh, välja kandidaadid, vaid me peame pakkuma välja menetluse kõikide nende õiguste tõlgendamiseks, nende elluviimiseks. ja suunised komisjonile, kes esindab meid ministrite komitees. ma arvan, et see on hea algus ja, ja võin õnnitleda härra Juregit selle puhul. aga ma arvan, et meil on siin veel päris palju maad liikuda, enne kui me võime kindlad olla, et kõik on täiesti õige. Ah, onorevole Giannacau, alla parola. suur tänu tahtsin tänada raportööri, kellega meil juba olid arutelud selle raporti teemal ja tõesti asi, mis võib tunduda esmapilgul lihtsana, liitumine konventsiooniga, ei ole tegelikult seda, sest äh, üha kerkivad uued küsimused, uued nüansid konkreetselt rääkides põhiõiguste ja inimõiguste konventsioon äh, tagab kaitse samamoodi nagu põhiõiguste harta, aga Euroopa Kohtu otsused on loonud teistsuguse õhkkonna ja liitumine võib-olla konventsiooniga tõepoolest võib tähendada teatud mõttes kaudselt ka institutsioonide pädevuste laienemist, nagu ütles härra Duff. oluline teema on kaitse rahvusvaheline olemus kolmandatest riikidest pärit isikute puhul, siis institutsiooni tavaline koostöö, mida ühinemine konventsiooniga võimaldab. Äh, on ka riike, mis ei ole ratifitseerinud rahvusvahelist inimõiguste deklaratsiooni, näiteks Ühendkuningriik, missugune on üksikisikute kaitse nendes riikides? loomulikult äh, põhikaitse tuleneb riikide põhiseaduslikust korrast, aga üha rohkem on küsimusi, mida lahendatakse inimõiguste kohtu kaudu eriti küsimused, mis puudutavad äh, hüvitisi, ja restitutsiooni, näiteks äh, minu riigis äh, sotsialistlik valitsus kunagi pidi maksma tohutuid hüvitisi natsionaliseeritud äh, varade omanikele, sest nad ei olnud äh, kinni pidanud äh, põhimõtetest, mis kaasnevad inimõiguste ja põhiõigustega. kui liikmesriik saab esitada kaebuse teise riigi vastu või üks kodanik teise vastu ja kes määrab ametisse kohtunikud ning veel üks küsimus, mida me kindlasti saame raportööriga arutada, artiklis kolmteist on mainitud äh, soovi liituda sotsiaalhartaga. mitmed riigid ei ole endiselt seda heaks kiitnud. ma arvan, härra juhataja, et lõpetuseks ma veel kord tahaksin tänada raportööri, kes on oma õlule võtnud suure koorma ning kuulamine, mis toimub kaheksateistkümnendal erinevate õigusspetsialistidega ja teiste asjaosalistega aitab meid sel teemal kindlasti edasi liikuda. me saame tegeleda üksikasjalikumalt mõnede küsimustega, mis võib-olla ei ole hetkel väga silmapaistvad, aga võivad selliseks muutuda. Euroopa Parlament äh, saab äh, aidata nõukogu nende teemade analüüsimisel ja saaksime minna rohkem süvitsi. kui ühinemine ei toimu äh, nõuetekohaselt ja korrektselt, siis võivad tekkida tohutud äh, probleemid kahe kohtu vahel ja ka liikmesriikide vahel. aitäh! härra Brons, palun. suur tänu see on küsimus, mille ma olen esitanud ka varem, aga ma olen saanud vastuolulisi vastuseid. kui ma Hispaania eesistujalt küsisin, siis ma sain enam-vähem, et ei tea või vaatame, ootame vastuse. kui Euroopa Liit ühineb Euroopa Nõukogu konventsiooniga, kas konventsioonist saab siis äh, osa ühendus Euroopa Liidu õigusest või äh, see on väga oluline, kui äh, sellest saab osa Euroopa Liidu õigusest, siis äh, kindlasti saab selle täitmist tagada mitte ainult äh, Strasbourgi kohtus, vaid ka Euroopa Liidu kohtus Luksemburgis, kas on nii? aitäh eesistuja ja suur tänu raportöörile. tegemist on tohutult keerulise teemaga. ja isegi viimane kommentaar tõi selle välja. nagu ma ütlesin, see on tohutult keeruline teema härra Tahv kindlasti mäletab, äh, missugused probleemid juba kaasnesid äh, põhiõiguste hartaga. konventsiooniga ühinemine on oluline osa poliitilisest äh, kokkuleppest, mis läbi muudeti põhiõiguste harta siduvaks. paljude riikide esindajad tundsid muret, et ei tekiks kahte eraldi õiguskorda Euroopas inimõiguste kaitsmisel. ja harta koostamisel püüti igati vältida seda probleemi Rooma statuut, mis on Strasbourgi kohtu töö aluseks ja kasutatakse Rooma konventsiooni raamistiku, see on see, millega me peame arvestama, kui ühinemine toimub. veel üks teema, mida ma pean oluliseks punkt üks neli ühendusõiguse ülimuslikkus. see on väga tähtis, sest äh, Strasbourg garanteerib inimõigused, mis on kirjas konventsioonis, aga mitte muud. ja ta on lõplik õigusemõistja selles kontekstis ning allakirjutanud äh, riigid äh, peavad tagama õigustest kinnipidamise. kohtusse pöördumine on vaid viimane võimalus. me ei Strasbourgi kohus ei asenda siseriiklikke kohtuid, siseriiklikud kohtud samuti kaitsevad inimõigusi ja teevad seda jätkuvalt nii Euroopa Liidu raamistikus kui ka Euroopa Nõukogu raames. ma esimese raporti ajal me veel ootasime otsuse tegemist ja usun, et kohanduspunktis me valisime õige tee. meil on olemas koostöö põhimõte, et me ei saa pöörduda väljaspool Euroopa Liitu olevasse kohtusse liikmesriikide vaheliste probleemide lahendamiseks ja see oli küsimärk, mis jäi üles pärast äh, esimest arutelu. Antonia Vitorina, kes on meie hea sõber, tõi välja mõningad murepunktid seoses Euroopa Liidu poolt konventsiooniga ühinemise tegeliku protsessiga ja sellega, et mis saab eranditest ja reservatsioonidest. ta kartis seda, kuidas sellised erandid ja piirangud mõjutavad õiguste kasutamist me ilmselt peaksime analüüsima kolleeg Vitorino poolt välja öeldut. siis veel Euroopa Liidu esindatus ministrite komitees ja juhul, kui süüdistus on esitatud Euroopa Liidu vastu kaheksakümnendatel nii-öelda diplomaatiliselt äh, jättis asi palju soovida. aga küsimus on tõesti, kes esindab Euroopa Liitu juhul, kui süüdistus on esitatud Euroopa Liidu vastu kes kaitseb Euroopa Liitu sellises olukorras? see on teema, mille üle peaksime mõtlema. ja veel üks asi, mis on väga selge ja mis on välja toodud punktis üheksa. me soovime alati tagada kindlust kui me räägime ühinemisest, hartast, inimõiguste kohtust, on kiusatus tuvastada kõik hüpoteetilised probleemid, mis võivad tekkida ja leida nendele lahendused. üheksas punkt käsitleb seda küsimust täiesti kohaselt. me kõik soovime kindlust, aga elus ei ole alati kõik asjad kindlad. Strasbourgi kohus äh, võib täiesti juhtuda, et tekib konflikt äh, Luksemburgi ja Strasbourgi kohtu vahel, aga ma arvan, et me läheksime valele teele. me ilmselt saame ületada need probleemid siis, kui me nendega silmitsi oleme, me oleme ju kõik demokraatlikud äh, riigid, kes äh, peavad kinni õigusriigi põhimõtetest. ma arvan tõesti, et artiklis üheksa on see teema päris kohaselt välja toodud. ja siis veel läbirääkimiste mandaadi küsimus ja kuidas parlament peaks osalema selles protsessis ma kujutan ette, et kindlasti on kiusatus äh, jätta parlament kuidagi kõrvale, aga parlament on täiesti võimeline andma oma panuse nende küsimuste lahendamisse. näiteks kas või selle raporti näol. nii et äh, kutsun teid üles mõtlema parlamendi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 suur tänu selle suurepärase töö eest. nõustun oma Kreeka kolleegiga, et tegemist on väga keerulise teemaga, siin tuleb palju konsulteerida. kuid samas on juba mitmete sõnavõttude jooksul käsitletud äh, enamik üksikasju. tõepoolest, see raport on oluline, sest seal puudutatakse mitmeid olulisi kontseptsioone ja fakte ja me peame väga selgelt endale aru andma, mida need eraldiseisvad punktid meile tähendavad. tähtis on ka see, milline on liitumisprospekt äh, kuidas me saame tugevdada koostööd nende erinevate äh, kohtute vahel ning siinkohal ma soovin tänada raportööri. sest tema töö aitab meil paremini mõista kuulamise ülesehitust ning kuulamise eesmärki. meil oli väga hea meel kuulata, mida rääkis volinik Reding ning mida rääkisid erinevad eksperdid. see aitab meil paremini mõista olukorda ja ma olen kindel, et see kuulamine aitab meil oma edasist tööd teha palju tõhusamalt. proua Schmidt. suur aitäh, härra esimees. härra Messerschmidt, suur aitäh. ei ole mingit kahtlust et Euroopa Kohus peab nüüd palju äh, rohkem tööd tegema hakkama, kui me tõesti liitume selle konventsiooniga. ning on ka tõsi, et aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend kuus otsustati Luksemburis, et põhiõigusi võib pidada olema, osaks agiist, seetõttu saab ka öelda, et need kaks asja on omavahel olnud seotud pikka aega, kuid samas on sellega seotud ka teatud põhimõttelised probleemid ning seetõttu on väga hea, et kuulamine toimub enne, kui me midagi äh, kuskile sisse arvame. väga hea on ka see, et me saame kasutada seda kuulamist selleks, et arutada neid küsimusi, mis võivad menetluse muuta keerulisemaks, kuid ma ei palunud sõna selleks, et teha poliitilisi avaldusi, neid võiks teha pärast kuulamist vaid selleks, et tulla tagasi ühe teema juurde, mida me arutasime siis, kui me viimati sellest küsimusest rääkisime. ja see on küsimus, millisel määral peaksid kohtunikud osalema nende otsuste tegemisel, mille kohta on küsimuse esitanud nende oma liikmesriik. ma arvan, et kohtunikul võib olla väga raske juhatada sellist istungit, kus nende enda liikmesriik on kohtuasjaga seotud ja ma tahaksin, et raportöör sellele vastaks. raportöör, et raportöör meile räägiks, kuidas on, sest üldiselt öeldakse, et oma liikmesriigi osalemine kohtuprotsessil ei ole probleem, sellepärast et kohtunik peab olema täiesti erapooletu ja et ta suudab jääda erapooletuks ka siis, kui küsimus on tema enda liikmesriigis, kuid ma arvan, et see on ikkagi seotud kohtuniku pädevusega, et seda tuleks raportis paremini selgitada. seisukohad lähevad siin lahku ja ma mõistan seda kuid ikkagi on tegemist tähtsa aspektiga ja seda tuleks lähemalt uurida. suur aitäh! kokkuvõtteks saab sõna härra Järgi ning äh, ma tahaksin teha ka mõned menetluslikud ettepanekud, ehk siis me ei saa enne kuulamist esitada muudatusettepanekuid kuid sellest hoolimata, võttes arvesse teema keerukust, on ehk siiski vaja meil natuke mõtlemisaega pärast kuulamise toimumist, sest tegemist on olukorraga, kus tõenäoliselt on nii, et kui me tahame Hispaania eesistuja taotlust täita ähm, ja mandaadi anda enne kuuekuulise eesistumise lõppu ehk siis Hispaania eesistumise lõppu tuleb meil ikkagi muudatusettepanekud lõpetada, äh, muudatusettepanekud esitada enne kuulamist, kuid ma ei tea, kas see on mõistlik ja kas see on teostatav. teise asjana tahaksime öelda, et kuulamised on väga olulised ning pärast debatti soovime me saada selgitust mitmete probleemide kohta. võib-olla peaksid eksperdid siis meile ka ütlema, milline on nende seisukoht selle konkreetse probleemi suhtes või võib-olla peaks hoopis raportöör ja teised liikmed just enne kuulamist esitama oma spetsiifilisemad küsimused, et me ei hakkaks aega raiskama ja lihtsalt ennast kordama või liiga üldiselt rääkima. härra Jürgen Riik, mis te arvate? kõigepealt äh, ma tahaksin öelda, et kõik sõnavõtud on olnud väga huvitavad ja ma tänan kõiki, kes midagi küsisid või kommenteerisid. suur aitäh! minu meelest on väga hea, et äh, esitati nii palju äh, küsimusi, ma vastan kõigepealt siis neile, kes ähm, küsisid viimastena ja esimehele ütlen ma. et minu meelest tuleks muudatusettepanekute tegemiseks äh, siiski jätta natuke rohkem aega. kaheksateistkümnendal kuupäeval vastavad eksperdid esitatud küsimustele Äh, näiteks praegu esitati väga palju küsimusi, küsimusi võib veelgi tulla ja need küsimused ongi kaheksateistkümnenda märtsi debati keskmes. ma arvan, et minul ei ole tegelikult vaja hakata neid küsimusi kokku võtma, näiteks härra Messerschmidt, te küsisite äh, kohtunike erapooletuse kokku, kohta. Äh, kohtunik tegeleb küsimustega, mis neile esitatakse, juhatab vastavaid istungeid, kuid kohtunike ametisse määramise ähm,, ametimääramisel arvestatakse seda erapooletuse äh, küsimust. ja mis puudutab siseriiklikku õigust ja seda, kui palju konvent, konventsioon seda võib muuta, siis ma arvan, et mõistlik oleks meil äh, kõigil kaheksateistkümnendal kuupäeval tulla kuulamisele ja jätta siis kõigile aega kaheksa kuni kümme päeva, et nad saaksid muudatusettepanekud ette valmistada, see on äh, minu meelest väga loogiline. loogiline on, et ettevalmistamiseks antakse paar nädalat. siis on kõigil võimalik ette valmistada meelepärane muudatusettepanek ning see ka esitada ja samuti tuleb kokku panna selline tekst, mis aitaks võimalikult hästi edastada meie kõigi seisukohti ja soove. mis puudutab Hispaania eesistumist, siis tegelikult on see täiesti teisejärguline küsimus, kuid tõepoolest, nõukogu peab andma mandaadi, et komisjon saaks alustada läbirääkimisi Äh, ma arvan, et meie hakkame oma täiskogus arutama seda raportit maikuus. kasutatavate meetodite kohta mul muud öelda polegi äh, ja kuna meil on tulevikus väga palju võimalik seda teemat veel käsitleda, siis praegu ütlen väga lühidalt, et me peame täie tõsidusega suhtuma sellesse, millist rolli mängib Strasbourgi kohus ning Euroopa kohus. Euroopa kohus on ähm, nii-öelda erikohus, mis on spetsia-, see on spetsialiseerunud kohus, tal on väline kontroll liikmesriikide õigusloome ja õigusaktide tõlgendamise üle kõigepealt muidugi tuleb liikmesriikides kaebus esitada järjest kõrgemale kohtule, kuni jõutakse ülemkohtuni ning ülemkohus esitab selle asja Euroopa kohtule ning Euroopa, Euroopa kohus otsustab, kuidas on rakendatud õigusakte, seega ka põhiõiguste harta täitmist peaks kontrollima Euroopa Kohus või selle tõlgendamist, kuivõrd Euroopa Kohus on Euroopa Liidu kõige kõrgem kohus mis puudutab äh, õigusaktide äh, kehtivust äh, või nende tõlgendamise õigsust, viimane sõna on Euroopa Kohtul. kui aga isik, ähm, füüsiline või juriidiline isik leiab, et pärast erinevate institutsioonide, erinevate kohtuinstantside läbimist ja Euroopa Kohtusse jõudmist äh, tahab ta siiski anda asja ka Inimõiguste Kohtusse, sest ta leiab, et ähm, kõnealuses küsimuses on rikutud tema põhiõigusi, et on rikutud põhiõiguste harta mingit sätet, mis annab talle teatud õiguse, siis võib ta minna Strasbourgi Inimõiguste Kohtusse ning Inimõiguste Kohus ähm, ei otsusta, Inimõiguste Kohus otsustab, kas äh, äh kas ta vajab kaitset, sest äh, inimõiguste kohus on nii-öelda kaitsev kohus kuid need kaks asja on seotud, Strasbourgi kohus ja Euroopa kohus on äh, seotud, sest Euroopa kohus ja Euroopa Inimõiguste Kohus võtavad selles etapis omavahel ühendust, et neid küsimusi arutada kuivõrd meie õiguskorralduslik süsteem on just selline ja kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on, äh, peavad, äh, peavad alluma nendele äh, kohtutele, nende küsimuste tõlgendamises, nad on nii-öelda ähm, Euroopa Liidu õigussüsteemi pärisosad ja tuleb aru saada, et Euroopa projekt on ennekõike õiguslik süsteem ning osaks sellest süsteemist on inimõigused ja põhiväärtused ning kõike seda võime me lugeda ka kahe tuhandenda aasta põhiõiguste hartast, mis nüüd on arvatud Euroopa Liidu äh, lepingusse. see tekst on äh, inkorporeeritud artiklis kuus ja ning ning äh, seega on kohtu näol tegu välise kaitsva instrumendiga, mis kaitseb kaitseb põhiõigusi. ja see on väga tähtis, seetõttu ma tahtsin seda ka eh, eraldi selgitada. härra Tahv ütles, et on vaja rohkem eh, väljaõpet, paremaid poliitilisi selgitusi, mis puudutavad erinevaid, eh, erinevaid üksikasju ja mulle meeldib väga see mõte, härra Tahv ja härra De Vigo on kogu selle protsessi mm, eesrinnas olnud ning nemad on ka aidanud üksikisikute õiguste juriidilise kaitse viimasel hetkel läbi suruda ja see on väga tähtis, sest et see kaitse on suur osa sellest, mida Euroopa Liit üldse esindab. härra Tahv ma ei tahtnud teha väga pikka raportit, sest teatavasti on raporti pikkus piiritletud. selles võib olla kindel arv sõnu, paragrahve või mida iganes, ei saa olla väga pikk. ja just sellepärast jätsime raportist teatud osad välja, sest mul ei olnud valikut. mis nüüd puudutab pädevust, siis me anname lihtsalt uue, uue mandaadi liikmesriigid tunnistavad, tunnistavad, et teatud, teatud määral tuleb pädevusi muuta ja suurendada, ma saan muidugi aru, milles on siin probleem, kuid põhimõtteliselt me kopeerime me kopeerime selle teksti, mida me lepingust loeme midagi mm, midagi tuleb teha ka teistes küsimustes, mida te nimetasite. mulle tundub, et raportis on ju täpselt räägitud sellest, millised mõjud kaasnevad nende küsimustega. ehk siis teisisõnu luuakse selline protsess, mille käigus äh, kohtunikud äh, ametisse äh, määratakse see kõik on keeruline, ma jään ootama teie soovitusi. su propuesta de que tenemos que Teie ütlete, et tuleb parlamentaarses assamblees tuleb mainida ka Euroopa Parlamendi olemasolu, mulle tundub, et see ei ole niisama lihtne. ning meie kohalolek on iseenesest äh, sporaadiline ja kas see, et kakskümmend seitse liikmesriiki on parlamentaarses assamblees kohal, ähm, kui me võtame arvesse ka teisi asjaolusid, siis me peame sellele lähemalt mõtlema, kui me leiame, et me ei ole piisavalt esindatud, siis tuleb midagi ette võtta. vabandage, et ma nii pikalt rääkisin. kokkuvõttes tahtsin ma öelda et see diskussioon on väga oluline, et on väga oluline, millist rolli me selles protsessis mängime. ning härra Brons ütles, äh, esitas ka väga konkreetse küsimuse, kuid ma arvan, et ma olen sellele juba vastanud. ja mis puudutab kohtunike ametisse määramist, siis ma vastasin ka sellele. ja võin siis üle korrata et äh, kohtunikul ei ole õigust äh, mm, teha otsust, tähendab, tal ei ole õigust äh, teha, tal ei ole hääleõigust otsuses, mida tehakse, mis, ähm, mis on seotud tema enda liikmesriigiga, kuigi ta osaleb selle küsimuse arutamisel. ja ta ei saa hääletada sellepärast, et see on tema liikmesriik, kuigi ennekõike peab ta arvesse võtma poliitilist konteksti see ongi siis kõik. me oleme teinud väga palju tööd sisuga ja mis puudutab muudatusettepanekuid ja nende esitamise tähtaega, siis ma loodan, et äh, härra esimees on samuti nõus tähtaegade pikendamisega, siis saame parema tulemuse. suur aitäh! sellega oleme lõpetanud selle päevakorrapunkti käsitlemise Äh, ka mina arvan, et asju tuleb teha hästi ja nende hästi tegemiseks on vaja aega, nii et vähemalt nädal aega pärast äh, kuulamist on siis tähtaeg. Ähm, e, seega lepime kokku, et, äh, et muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne viies märts, võib-olla seda lükatakse veel edasi, kuid praegu siis kahekümne viies märts. küsimus on nüüd selles, et kui me kavatseme siiski täita Hispaania eesistuja äh, Ehm, palve ehk siis küsimus viia lõpule enne äh, poolaasta lõppemist, siis tuleb tõesti neid asju mm, teha kiiresti, kuid tähtsam on neid teha hästi. ja me ei tohi lasta end survestada, ei tohi lasta ennast äh, tagant sundida, et see asi läheks võimalikult kiiresti täiskogusse. ma arvan, et kui muudatusettepanekud on esitatud ja komisjon on asja hääletanud siis kas me, kas me teeme nii kiiresti kui võimalik, kas me tahame täita seda Hispaania ähm,, Hispaania eesistumise tähtaega? kui jah, siis tuleb tuua tähtajad ettepoole, tuleb äh, teha erakorraline koosolek. kui aga meie komisjon ei arva, et kõige tähtsam on küsimus lõpetada enne äh, poole aasta lõppu, siis ei ole vaja nii väga kiirustada, sellisel juhul jõuab asi ähm, täiskogusse hiljem, härra Mendest Viigo mina arvan, et meil ei ole raporti eelnõud ja mandaati. ma arvan, et me ei pea kiirustama. ning raport, teine raportöör ütles väga õigesti. meil on vaja aega, sest siin on nii palju keerulisi küsimusi, millest osad on ka väga delikaatsed ja peale selle, kui kuulamine on ära olnud, siis kindlasti on vaja aega nii-öelda kuuldu seedimiseks ja alles siis saame esitada muudatusettepanekud, kui me esitame need äh, kiiremini, äh, siis äh, see on meile isegi kahjulik. komisjonile antav nõukogu mandaat tegelikult ei olene meie raportist, meie raport ei ole ju eeltingimuseks kuigi ta käsitleb sama teemat. seega meil ei ole mingit põhjust kiirustada, ei ole vaja neid erakorralisi koosolekuid. minu meelest need kaks asja ei ole omavahel üldse niimoodi seotud ja peale selle on siin raportis, nagu juba öeldud, väga keerulisi küsimusi ja me võlgneme endale selle, et me võtaksime ähm, piisavalt aega selleks, et saada aru sellest, millest me räägime ja jõuda kokkuleppele tark ei torma, nagu öeldi, ja meiegi peaksime järgima seda tarkusetera. aitäh! Il segretariato mi propone come date 25 marzo per... sekretäriaat pakub endiselt kahekümne viiendat märtsi muudatusettepanekute tähtajaks, mis tähendab seda, et me saaksime hääletada siin komisjonis neljandal mail ning täiskogule esitada raporti neljateistkümnendal juunil. aga võib-olla me vajame ka pisut paindlikkust, nii et ehk me jääme äraootavale seisukohale nende kuupäevade suhtes ja ei kinnita neid lõplikult, ehk siis me võime neid muuta menetluse käigus, võime teha kiiremini, võime teha aeglasemalt. kuupäevad olid siis kahekümne viies märts, neljas, eh, neljas mai ja neljateistkümnes juun, juuni, need on esialgsed kuupäevad. kell on saanud kuus. aga meil on ikka veel kaks üsnagi tähtsat päevakorrapunkti arutamata. katsume siis need käsitleda nii kiiresti kui võimalik. Lissaboni leping ning kodukorra kohandamine sellega. raportööriks on David Martin ja tuletan teile meelde, et esimesed muudatusettepanekud on juba vastu võetud ning teised muudatusettepanekud, ehk siis muudatusettepanekute teine voor ei olegi otseselt seotud Lissaboni lepinguga. Nende tähtaeg oli kahekümne viiendal novembril, siis lükati eh, see edasi, siis järgmine tähtaeg oli kaheksas veebruar, see lükati ka edasi ning need muudatusettepanekud, mida vastu ei võetud, olid seotud seotud eh, suhetega rahvusparlamentidega, sellega, kuidas jaotada, mm, kuidas jaotada täiskogu juhatamise töö ning samuti alused, millistel saab eh, anda eh, parlamentaarset immuunsust, puutumatust ning ning meie töö muudatusettepanekutega on ummikseisus ja seetõttu on kokku kutsutud töörühm, kes võtab ühendust rahvusparlamentidega ja nendega koos määratleb, mismoodi on võimalik saavutada paremat koostööd. ma eeldan, et nende töö lõpeb mais ja lisaks tahaksin meelde tuletada, et mitte kõik vastuvõtmata muudatusettepanekud ei puuduta koostööd rahvusparlamentidega. kuid siiski ei tähenda see, et äh, need muudatusettepanekud, mis puudutavad rahvusparlamente, ei võiks mõjutada kõiki ülejäänusid, mida vastu pole võetud. me tegeleme menetluslike ja metodoloogiliste küsimustega ja meil on vaja jõuda otsusele, kuid kõigepealt kuulame ära, mida arvab raportöör. võib-olla kui äh, me omavahel kokku lepime, õnnestub seljatada ka poliitilised raskused, aga kui ei, Äh, eks me siis vaatame, kõigepealt äh, palun äh, härra Martin. suur aitäh, kuna te tegite nii suurepärase ja pika ülevaate, siis võin ma ise teha palju lühemalt. tõepoolest, me oleme surnud seisus ning surnud seis puudutab ennekõike neid muudatusettepanekuid, mis tegelikult ei olegi nii otseselt Lissaboni lepinguga seotud. Neid küsimusi ei ole päevakorrast maha võtta õnnestunud, ei ole õnnestunud ka lahendada ning ähm, tegemist on siis äh, menetluslike küsimustega, mida tegelikult täiskogul ähm, arutati, kuid kõiki neid ei hääletatud. kodukorra äh, reeglid näevad ette, et me võime anda muudatusettepanekute vastuvõtmiseks. me ei saa anda uut tähtaega. ja me ei saa esitada ka uusi muudatusettepanekuid, sellepärast selle nimi ongi surnud seis kuid äh, nagu te rääkisite, on loodud töörühm selle ähm, suluseisu lahendamiseks. ja äh, töörühm äh, tegelikult nõuab tungivalt, et seda küsimust enne ei arutataks,ki kui saabub maikuu ja lõpevad konsultatsioonid rahvusparteidega, siis võib, rahvusparlamentidega, siis võib-olla on meil vähem vastuolusid. ainus lahendus, millele mina suudan praegu mõelda, on on äh, hääletada neid muudatusettepanekuid, mis on olemas ja vaadata siis, mida koda otsustab. Äh, teine variant oleks oodata ära maikuu ja siis edasi äh, töötada. ja kolmas valikuvõimalus, mis ehk mulle kõige rohkem meeldiks, oleks see, et meie komisjon võtaks mitteametlikult vastu kompromissid ja mina raportöörina saan need edastada, sest äh, sest raportööril on õigus esitada kompromissettepanekuid isegi siis, kui ettepanekute esitamise tähtaeg on juba läbi. Äh, kui see komisjon jõuab konsensusele, siis on meil võimalik teha sellised äh, kompromissid ja me saame oma äh, seisukohta kindlahäälselt väljendada, kuigi me ei pruugi jõuda konsensusele. Mr President um.... härra esimees Äh, mulle tundub, et raportööri ettepanek on mõistlik ja mulle see meeldib. ja mina arvan, et äh, me ei peaks jääma nii-öelda suluseisu passima, vaid me peaks proovima sellest väljuda, nii et äh, mina olen nõus sellega, mida härra Martin pakub. suur aitäh, härra Tahv. ka mina olen nõus. minu meelest on, on tegelikult ju teisigi asjaolusid, mida me oleme avastanud pärast seda, kui Lissaboni leping on ratifitseeritud ja mida me veel ei ole käsitlenud. nii et see küsimus tegelikult ei ole lõpetatud. ja kui meil õnnestuks mõni hiilgav kompromiss välja töötada siin AFCOs, siis ma usun, et ka täiskogu ähm, leiaks ähm, võimaluse seda toetada, ma olen tegelikult selles päris kindel. Martin Vole härra Martin, kas te soovite vastata? jah, väga lühidalt. ma olen väga rõõmus, et härra Mendeste Vigo ja härra Tahv mind toetavad, kuid härra Tahvile ütleksin ma avameelselt, et uusi ettepanekuid teha ei saa, kompromiss peab vastama kompromissi definitsioonile, sest muidu ütlevad parlamendi teenistused ja talitused meile kohe, et neid ettepanekuid ei ole tehniliselt võimalik esitada. ma ütlesin hiilgav kompromiss. Allure me.... selge, suur aitäh. mul on äh, samuti ülihea meel näha, et härra Martini ettepanek on leidnud sellist äh, üksmeelset toetust. nii et lootkem et meie kompromissid tõesti siis lähevad läbi. ja sellised kompromissettepanekud võiks esitada seitsmeteistkümnendaks märtsiks, see on siis tähtaeg ja läheme siis viimase päevakorrapunktini, mida me peaksime täna arutama, see koosneb neljast alapunktist. ning jällegi on raportöör härra Mendes de Vigo ja kõik need küsimused on seotud finantsturgude järelevalvega. ja nende riskidega, mis on meile kõigile saanud teatavaks äh, finantskriisi jooksul kuid äh, finantskriisi vaadeldakse siin institutsioonilisest seisukohast, meie, meie saame neid küsimusi vaadata institutsioonilisest seisukohast. Äh, meilt on palutud äh, ainult, ainult ähm, arvamust. ja need küsimused puudutavad siis Euroopa Pangandusjärelevalve Asutust, Euroopa Väärtpaberituru Järelevalve Asutust, Euroopa Kindlustus- ja Tööandja Pensionite Järelevalve Asutust ning samuti äh, Äh, finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalvet, sõna saab härra Mendes-Tüliga. suur aitäh! ma katsun teha lühidalt. ja mul on siin ka üks äh, slaidishow, sest et äh, kindlasti on sellest abi, kui me arutame niivõrd tehnilist küsimust. La crisis de los mercados financieros el año 2008 eh, meie finantsturge tabas aastal kaks tuhat kaheksa sügav kriis. ja see kriis oli meie jaoks justkui äratuseks, sest ühest küljest see viitas meie jaoks Euroopa süsteemi puudustele ja ka puudustele rahvusvahelisel tasandil laiemalt. tuginedes uuringule, mille viis läbi La Rosier komisjon septembris kaks tuhat üheksa, uuring viidi läbi siis tegelikult ju aasta hiljem, kui kriis tegelikkuses algas. kriis sai alguse sügisel kaks tuhat kaheksa mina tuginen siin La Rosier raporti ettepanekutele, nendele ettepanekutele, mis seal kirjas olid. La Rosier ettepanekuid tegelikult ei ole nõukogu täielikult arvesse võtnud. nõukogul väljendas juba oma seisukohti esimees kindlasti on paremini kursis selle kõigega. me teame ju, et komisjon teeb seadusandlikud algatused, siis need liiguvad edasi nõukogusse ja nõukogus põhimõtteliselt tõmmatakse neile vesi peale. niisiis, ma pean tunnistama, et minu seisukoht on põhjendatud. meil on neli raportööri ka ECONi majandusküsimuste komisjonist. Nemad neli koostasid ühe teatise ja selles teadises on kirjas see, et nad tahavad minna veelgi kaugemale võrreldes sellega, mida komisjon välja pakkus, äh, lähtudes La Rosier ettepanekutest ma olen EKONi komisjoni raportööridega teinud tihedat koostööd. ja ma võin öelda, et kolm tükki neist on põhimõtteliselt samal lainepikkusel ja üks neist mitte niivõrd. me räägime siin muudatusettepanekutest neljale komisjoni ettepanekule. selge see, et me peame omavahel tööülesandeid kuidagi jagama ja loomulikult peame ennekõike silmas pidama neid konkreetseid ettepanekuid, mida on teinud Euroopa Komisjon. ma loodan, et PowerPointi ettekanne on teile kõigile hästi nähtav ekraanidel. aga millest me siin räägime? me räägime Euroopa finantsjärelevalvesüsteemist. tegemist on sellise kolme harulise süsteemiga, meil on siseriiklikud järelevalveasutused, kellel lasub peamine pädevus ükskõik, kas tegemist on pangandusjärelevalveasutusega, väärtpaberituru järelevalveasutusega või mingisuguse kindlustuse järelevalveasutusega. aga seal kõige üleval, mis hõlmab kõiki, on see Euroopa panganduse ja turgude ja väärtpaberituru ja pensionide järelevalveasutus. meil on olemas ka Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu. mida peaks selline Euroopa tasandi süsteem tegema? ma olen seda siinkohal lühidalt ka kirjeldanud. see peab välja töötama tehnilised standardid, selgitama seda, kuidas kohal, kohaldada ühenduse õigust, lahendama võimalikud erimeelsused peab lahendama vaidlused erinevate liikmesriikide vahel ja tuleb lahendada ka vastuolud erinevate riikide finantsasutuste vahel. samuti tuleb tagada finantskaitset ja tugevdada finantsturgude olukorda. milles siis seisneb tehniliselt võttes komisjoni ettepanek? komisjoni ettepanek pärineb septembrist kaks tuhat üheksa. ja selles komisjoni ettepanekus on pakutud välja mõned harmoneeritud tehnilised normatiivid. tegemist on tegelikult delegeeritud sätetega, meil on olemas artikkel, mis viitab delegeeritud õigusaktidele. tehnilised normatiivid tuleb võtta vastu pärast seda, kui on toimunud konsultatsioonid kõikide huvitatud osapooltega. Euroopa tasandi asutused peavad vastavad ettepanekud siis edastama komisjonile meie soovime järgmist, me nimelt soovime, et need ettepanekud edastataks lisaks komisjonile ka nõukogule ja parlamendile. ja mis saab siis nendest tehnilistest normatiividest, mille Euroopa Järelevalveasutus ja komisjon on heaks kiitnud? parlament ja nõukogu võivad seejärel need kõik ratifitseerida ja siis avaldatakse kõik omakorda ametlikes teadaannetes mis juhtub siis, kui nõukogu ja parlament ei jõua kokkuleppele? no siis nad võivad anda märku sellest, et neil on mingisugune vastuväide. aga mis saab siis, kui komisjon ei nõustu ühe või teise tehnilise normatiiviga, mille vastav järelevalveasutus on vastu võtnud? sel juhul komisjon ütleb et äh, olgu, see ei ole mingi probleem. ja mida saab Euroopa Parlament omalt poolt teha, kuidas meie saame kuidagi panustada juhul, kui komisjon ei võta vastu Euroopa järelevalveasutuse ettepanekut? me üritame saavutada rohkem läbipaistvust me tahame, et ka parlament ja nõukogu oleksid selles menetlusse kaasatud. ja tegelikult komisjoni ettepanekus on see lüli puudu mis saab siis aga, kui ühte, ühe või teise delegeeritud õigusakti puhul otsustatakse see tühistada? selline delegeeritud õigusakti tühistamise võimalus on tegelikult olemas, aga meie ettepanekust, mis on siin, seda välja ei loe. see küsimus leiab selgituse ECONi vastavas raportis. selge see, et mingisugused lahknevused on Euroopa Parlament ja ECONi komisjon peavad olema kursis me ei saa rääkida mitte ainult üldiselt Euroopa Parlamendist ja Euroopa Parlamendi kursis hoidmisest, vaid sellest, et kursis tuleb hoida ka majandusküsimuste komisjoni Euroopa Parlamendis. üldjoontes saame ettepanekuga nõustuda. mis saab aga siis, kui siseriiklik asutus ei kohalda õigesti Euroopa Ühenduse õigust? teame, et erinevad seisukohad ei pruugi pärineda mitte ainult komisjonist, vaid võivad tulla ka parlamendilt või nõukogult. sellisel juhul me jätkame sellesama ettepaneku pinnalt, mis meil juba olemas oli. mis saab aga hädaolukordades? näiteks juhul, kui ohtu on sattunud finantsstabiilsus. mis saab siis sellises hädaolukorras? meil on olemas vastav täidesaatev asutus, kes hakkab olukorda lahendama. see lühend on ESA, Euroopa Järelevalveasutus ja parlamendi vastav komisjon võib paluda ka Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogul vajalikke samme astuda. kõikides teistes olukordades me lähtume komisjoni ettepanekust. kui Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tuvastab mingisuguse ohu, siis tuleb sellest teavitada vastavaid Euroopa järelevalveüksusi, Euroopa järelevalveasutust mõte on selles, et protsessi tuleb kaasata kõik kolm institutsiooni. nõukogu, komisjon, parlament. me üritame kuidagi sisse viia ka võimalikku vahendustegevust ja me oleme panemas paika uusi tähtaegu võimalikuks lepituseks me tahame, need tähtajad oleksid lühemad kui need, mida komisjon on ette näinud samuti tahame teada, mis saab siis, kui esineb lahkarvamusi siseriikliku järelevalveasutuse seisukoha vahel lepitusmenetluse osas ja mõne teise institutsiooni vahel sel puhul on Euroopa järelevalveasutusel võimalik langetada otsus, mis on siduv. no tegelikult on see suhteliselt loogiline. me ei saa luua mingisugust vabatahtlikku Euroopa tasandi järelevalvesüsteemi, me ei saa lihtsalt panna paika mingisugused suunised või, või soovitused. teatud olukordades tuleb ju ikkagi tuvastada, kes on süüdi või kes peaks mida tegema seega meil on tarvis, et järelevalveasutusel oleks olemas selline pädevus, mis võimaldab tal langetada ka teiste jaoks siduvaid otsuseid. mis saab aga piiriüleste konfliktide puhul, kui konflikt on erinevate riiklike järelevalveasutuste vahel? komisjoni ettepanek seda teemat muide ei käsitle, me ise tegelesime sellega, ECONi neli raportööri ka uurisid asja. no kõigepealt on loomulikult äh, tarvis täita see vahendaja roll. peab olema selline vahelüli kahe osapoole vahel. ja lõpetuseks siis sellest, et ainult panganduse järelevalveasutusel oleks olemas selline Euroopa fond, Euroopa fond, mis suudaks kuidagi vajadusel kaitsta Euroopa institutsioone kui ühe või teise institutsiooni kokkukukkumine kuidagi ohustaks üldist finantsstabiilsust, siis tuleb sekkuda. aga seda teemat tuleb veel arutada, nagu te teate, on olemas ka siseriiklikud garantiifondid või, või tagatisfondid ja me tahame sama süsteemi üle kanda ka Euroopa tasandile. me ikkagi tegutseme globaliseerunud turul, piiridest eriti enam rääkida ei saa. ja kui iga üksiku riigi valitsused astuvad eraldi mingeid samme, rahvuspangad ja nende tütar, nende harud asuvad erinevates linnades, erinevates riikides, siis eh, selline riigiti tegutsemine ei ole enam asjakohane. seega, kui tegemist on mingisuguste süsteemsete ohtudega, süsteemsete riskidega, siis ilmselt tuleb vaadata veidi kõrgemale ja kaugemale ühest või teisest riigist, sest selline olukord oli meil ju alles eelmisel aastal ja need erinevad tagajärjed, mis kaasnevad meie tegevusega, puudutavad loomulikult ka mitmeid osapooli ja seega ongi tarvis keskset järelevalveasutust, kes pakub välja lahendusi. suur tänu Claire'ile, kes äh, on aidanud mul PowerPointi ettekannet koostada. eriti suur tänu selle eest, et ta on hakkama saanud äh, selle ettekandega selles keeles, mida me kumb, mida me kumbki ei räägi emakeelena. tegelikult on see kõik seotud sellega, mida raportöörid on juba läbi arutanud EKONi komisjonis. nii nagu raportöörid on öelnud on võti selles, et me vajame rohkem tegutsemist Euroopa tasandil, et selliseid probleeme ja küsimusi lahendada. valitsused on mõneti sellisel tõrksal seisukohal, kõhklevad. paljud Euroopa toetajad ei taha sellise asjaga pistmist teha. aga lõppkokkuvõttes üritame me ju leida lahendusi Euroopa tasandil, selliseid lahendusi, mis omavad Euroopa mõõdet nii et need lahendused peavad olema euroopalikumad ja veel, härra esimees, tehnilistest probleemidest tingituna on muudatusettepanekud jõudnud äh, kohale neljas eridokumendis, ma küll üritasin äh, nende sisu kuidagi oma ettekannetesse kaasata, aga kõikide, kõikide teemadega ma ei ole veel jõudnud tegeleda või vähemalt mulle tundub, et need teemad ei ole kuidagi seotud minu ettekandega aga muudatusettepanekud on olemas ja nendega on võimalik tutvuda. aitäh! aitäh, härra Mendeste Viigo! Te olete suurepäraselt oma tööga hakkama saanud, olete kõvasti vaeva näinud ja teil õnnestus anda meile suurepärane ülevaade raportis, tuginedes PowerPointi slaididele tänu sellele ettekandele on meil kindlasti palju lihtsam mõista kogu teemat. ja nüüd palun järgmine kõneleja. härra Kihver Hofstadt, palun. kõigepealt suur tänu härra Mendes de Vigole nende selgituste eest, suur tänu raporti eest ja suur tänu ka muudatusettepanekute selgitamise eest. mina juristina, kes on tegelenud põhiseadusküsimustega, võin öelda, et ähm, minu meelest võiks äh, härra Mendes de Vigo majandusasjade komisjoni liige olla ühel hetkel, see oleks päris huvitav tema jaoks aga härra ees, esimees, enamik muudatusettepanekutest moodustati või koostati üheskoos ECONi raportööridega. aga nad kõik viitavad esialgsele komisjoni ettepanekule. ja siis raportöörid üritasid kuidagi veidi kaugemale minna, minna kaugemale isegi nõukogu ettepanekutest kokkuvõtteks võiks vast öelda, et peamine eesmärk on tugevdada Euroopa Parlamendi rolli. nii et eh, muudatusettepanekuid tuleb vaadata ka selliselt, et eesmärgiks on tugevdada Euroopa mõõdet, Euroopa järelevalveasutuste pädevust, kogu struktuuri kui niisugust Euroopa tasandil ja edasi küsimus eh, Euroopa arbitraaži tegevusest, teatud vahendustegevusest, eh, konflikti lahendamisest. selline pädevus ja selline eesmärk tegelikult ei olnud esialgses ettepanekus kirjas. ma ei ole sellega päris rahul, olen seda juba öelnud neljale EKONi raportöörile neli raportööri arutasid asja härra Mendes de Vigoga ja nad nõustusid, et nad ei lähe tagasi nõukogu ettepanekute juurde, vaid lähtuvad komisjoni ettepanekust ja minu meelest see on igati positiivne. kui me tahame kuidagi lepitada parlamenti ja nõukogu, siis minu meelest see on igati teretulnud. mida enam parlamenti kaasatakse, seda enam on võimalik ka edasi liikuda näiteks lepitusmenetluse osas nõukoguga. selge see, et nõukogu niisama ei tagane ja alla ei anna lihtsalt sellepärast, et parlament esitab muudatusettepanekuid. ma arvan, et meie ees seisab veel tõsine võitlus. ma arvan ka, et me peaksime olema niivõrd Euroopa-meelse lähenemisega kui võimalik meil on terve hulk muudatusettepanekuid, aga härra Mendes de Vigo, mulle tundub, et ähm, siin on ka üks nõrk lüli sees. nimelt, et äh, meil ei ole ühte ainsamat järelevalveasutust, et me ei loo ainult ühte asutust, vaid me loome ju neli erinevat asutust muuhulgas asutuse, mis tegeleb makrotasandi usaldatavusjärelevalvega. ja siis need kolm mikrotasandi järelevalveasutust. ma olen seda ka juba härra Mendeste Viigole öelnud, et minu meelest tuleks kogu asja püüda lihtsustada aga härra esimees, oluline on arvesse võtta ka seda, et äh, EKONi raportööride meelest oli see äärmiselt huvitav, et, et kõik need neli järelevalveasutust, kolm mikrotasandi oma ja üks makro oma, et, et võib-olla seal peaks mikrotasandi asutuste osas olema veel mingisugune ühiskomisjon, mis, mis neid hõlmab et, et siis oleks juba siis mingi viies asutus, mis kuidagi üritab koordineerida kolme mikrotasandi järelevalveasutuse tööd, nii et mida enam me üritame neid jagada ja jaotada, seda enam tuleb ka leida mingisuguseid koordinatsioonimehhanisme. lõppkokkuvõttes aga olid kõik raportöörid nõus sellega, et kõik järelevalveasutused peaksid vähemalt asuma ühes ja samas kohas nii et ma arvan, et me läheme seda teed, et kõik need neli järelevalveasutust koos ühiskomisjoniga peaksid suutma väga hästi koostööd teha, mistõttu nad peaksid asuma ühes ja samas kohas. siin on tegemist väga pragmaatilise lähenemisega. seda vähemalt keskpika läbivaatamise mõõtmes, mida nüüd on välja pakutud ei tea, kas on tarvis nii paljusid erinevaid järelevalveasutusi väärtpaberite jaoks, kindlustuse, tööandja pensionide jaoks, nad siis hakkavad võib-olla teineteisega konkureerima ja nad konkureerivad ju põhimõtteliselt täpselt samade finantstoodete osas. seega ühe asutuse kontroll peab olema kooskõlas või kuidagi koordineeritud teiste kontrollidega mulle tundub ka, et selline mikro- ja makrotasandiks eh, jaotamine on mõneti vägivaldne ja võib-olla ka ebavõrdne, sest eh, riskid teinekord kattuvad mikro- ja makrotasandil. ja mikrotasandil on väga oluline tuvastada neid riske, mis võivad avaldada ka makrotasandil raportitest eh, sellist loogikat me ei leia ei ole ka viidatud sellele, sellele võimalusele, et luua ainult üks järelevalveasutus, seda ilmselt ei ole peetud võimalikuks. raportöörid jõudsid siis seisukohale, et okei okay,, need kõik võiks paikneda Frankfurdis, et neil on üks ja sama asukoht ja võib-olla mingisugusel hilisemal etapil, kusagil kahe poole aasta pärast, oleks võimalik ühte või teist asutust juba ka ühendada. juttu on olnud ka sellisest keskpikast järele, uuesti läbivaatamisest. raportöörid olid seisukohal, et pigem võiks neli erinevat asutust olla ühes kohas, selle asemel, et meil on üks institutsioon, mis asub kolmes erinevas kohas, näiteks Pariisis, Londonis ja Frankfurdis. ja kui meil oleks selline üks ainumas järelevalveasutus, siis äh, kui peakontor asub ühes liikmesriigis ja mingi harukontor teises liikmesriigis, siis võib-olla üks või teine riik on eelisseisundis. et selles osas mulle tundub küll, et raportöörid on väga õige lahenduse leidnud, et jääme ühe asukoha juurde. sel moel on kõige paremini ilmselt võimalik läbi viia ka nelja asutuse ühinemist järgnevate aastate jooksul esimees, ma ei tea, milline on meil ette nähtud ajakava, mis ajaks tuleb esitada muudatusettepanekud. võib-olla härra Mendeste Viigo ja kolm neljast ülejäänud raportöörist võiksid olla kindlalt meie poolt. ma ei oska öelda selle ühe raportööri kohta, mis, millise poole tema valib, aga jah, kui nüüd pakute välja seda, et kõik asutused võiksid asuda ühes kohas, siis äh, miks me ei võiks sealt edasi liikuda ja öelda, et meil võiks olla üks äh, ühtne asutus? ja küsimus on selles, kust me alustame läbirääkimistega nõukoguga näiteks meil seal oleks siis üks asutus ja erinevad direktoraadid, üks mikrotasandi direktoraat, teine makrotasandi direktoraat, sealt edasi veel mingid harud, mis tegelevad pensionidega, kindlustusega. aga kõigepealt jah, läheme edasi samm-sammu haaval arutame asja raportööridega, härra Mendeste Liigoga ja vaatame, kas me jõuame kokkuleppele veel ühe muudatusettepaneku osas, kus oleks tegemist ühe asutusega, milles on erinevad direktoraadid, selle asemel meil oleks neli erinevat asutust ja need neli asutust asuksid siis ühes ja samas kohas, näiteks Frankfurdis. ma olen ka rääkinud äh, proua Kulaaga ja teiste raportööridega ma arvan, et see annaks parlamendile parema läbirääkimiste positsiooni, sest et äh, ei ole mõtet, et me kohe ütleme, et äh, jah, me oleme nõus sellise struktuuriga, kus meil on neli erinevat asutust. mulle tundub, et härra Mendes de Vigo on nagu võtnud omaks õige lähenemise muudatusettepanekute osas ma olen kindel, et me õige pea saame tutvuda uue tekstiga. aga me peaksime minema veelgi kaugemale. võib-olla me läheme liiga kaugele sellest, mida nõukogu on soovinud, aga samas nõukogu on niigi juba astunud täiendavaid samme võrreldes sellega, mida komisjon septembris välja pakkus, nii et järgmiste nädalate jooksul enne muudatusettepanekute tähtaja kukkumist peaksime kaaluma, kas me tahame veelgi kaugema sammu astuda. vastasel juhul peame üksikasjalikult uurima muudatusettepanekuid. seal on juba pelgalt see põhjust on segadus, et mõnikord räägitakse asutusest, mõnikord asutustest mitmuses aga selle kõigega peaksime tegelema järgmisel nädalal. ma olen kindel, et härra Mendes de Vigas saab õige pea finantsküsimuste ekspert suur,. suur-suur tänu. kahjuks ei ole mul võimalik kellelegi veel sõna anda. tõlgid on niigi juba üle aja töötanud. nii et anname sõnajärje veel kord härra Mendeste Viigole, pool minutit on teil aega. täna pidime arutama muudatusettepanekuid, aga kõigepealt jõuame kokkuleppele hääletamise osas. hääletamine toimub seitsmendal aprillil ja muudes küsimustes siis vaatame, aeg näitab, mis millal. üksteist märts, üksteist märts on muudatuste esitamise tähtaeg. härra Meendes veel kord suur tänu. suur tänu härra Verhofstadtile temapoolse kommentaari eest. Need ettepanekud teksti osas on tõesti suhteliselt sarnased teiste ettepanekutega, mis on tehtud ja mis lähevad Econisse. me oleme kogu aeg teinud Econi komisjoniga koostööd ja koostöö tulemusel ongi meil olemas sellised tekstid. ma jäin selle koostööga väga rahule ma kaalusin seda võimalust, mida pakkus välja härra Verhofstadt, et äh, kolme mikroasutuse asemel võiks olla mingisugune üks ühine asutus aga selge on see, et kõike tuleb veel põhjalikult, ettevaatlikult äh, läbi vaadata me tegeleme sellega, arutame homme pärastlõunal küsimust ka majanduskomisjonis. ja siis võivad äh, kõik osaleda, kes soovivad, raportöörid ka kindlasti, et äh, et teha veel täiendavaid äh, parandusi mulle tundub siiski, et me peame muudatusettepanekute esitamise tähtaja paika panema. kui me ootame liiga kaua, siis äh, Econ lihtsalt äh, haarab kõik, mis võimalik ja pistab jooksu, kui ma nii võin öelda. aga ma pakuksin välja viieteistkümnenda märtsi kuupäeva, siis meil jääb umbes üks kuu aega erinevate teemade arutamiseks nii et viieteistkümnes märts on minu meelest igati sobilik kuupäev. kutsun muuhulgas härra Verhofstadti ühinema meiega, selleks et me saaksime arutada võimalust kuidagi mõneti ümber struktureerida asutusi ja koostada tekst, mis oleks vettpidav me peame lähenema loominguliselt, lähenema loominguliselt äh, eelnõu koostamisse, muudatusettepanekute esitamisesse. ärgem unustagem, et Lissaboni lepe annab meile olulise ülesande täita. me peame oma ülesandeid täitma hästi, olema oma tegevuses sidusad peame lähtuma lepingutest ja meil on palju laiem pädevus praegu võrreldes varasemaga. aitäh, härra Mendesteviga, suur tänu Kiifer Hofstadile. ma ütlesin üksteist märts muudatusettepanekute esitamise tähtajaks ja seitsmendal aprillil hääletame seda komisjonis. suur tänu, praeguseks kõik ja koosolek on lõppenud. suur tänu, esimees tänab kenasti ka tõlke tuletan teile meelde, et seitseteist märts kella kolmest poole seitsmeni pärastlõunal